peaksime vist äh, alustama, kuivõrd äh, ma ei tahaks äh, meie tänastelt külalistelt võtta ära aega aruteludeks, nii et võtame kõigepealt siis formaalsused läbi, olete nõus päevakorraga, keegi vastu ei ole, suur tänu, läheme edasi, esinaise teadaanded, mõned mul isegi on, üritan nii lühidalt kui kiiresti nüüd läbi võtta. kõigepealt homme hommikul on tulemas arvamuste vahetus vastavalt päevakorrale ECOFIN-i esinaise Helena Salgadoga. kahjuks on ta pidanud jällegi edasi lükkama oma visiidi ja niipea kui võimalik, siis äh, kuulutame välja uue kuupäeva. ma tuletan kõigile meelde, et äh, sada kakskümmend üks punkt viis kodukorra artikli alusel on ta siia kutsutud ja ta peaks seega tulema meie ette selgitama äh, siis seda, mis toimub Kreekaga. selle asemel, et see päevakorrapunkt täiesti maha võtta, äh, olen äh, välja lasknud mõtte, et võib-olla võiks kasutada seda aega arutamaks äh, praegu Kreekas toimuvat äh, ja ootan siis veel koordinaatorite kinnitust sellele. nüüd kümnendal mail on tulemas erakorraline kohtumine, see samuti siis esmaspäeva pärastlõunal, kus äh, on kaks direktiivi hääletusel mis puudutab äh, muudatusettepanekuid nendesse pakettidesse, siis äh, tegemist on suhteliselt äh, mahukate dokumentidega. nii et kuigi need on juba välja jaotatud korra eh, ei tule neid rohkem teist korda. Eh, need, seesama dokument on üleval ka veebileheküljel ja mõned eh, eksemplarid me ka trükime, aga kuivõrd tegemist on tohutult mahukate dokumentidega, mitu metsa tuleks maha võtta nende uuesti trükkimiseks, ei prindi me neid välja ja veel erakorraline kohtumine Strasbourgis kahekümnendal mail üheksa kolmekümnest üksteist kolmekümneni ja veel koordinaatoritele on saadetud äh, detailid äh, Euroopa statistilise nõuandekogu äh, liikmete kohta kaks uut liiget, meie peaksime nad siis paika kinnitama. aega selleks on vähe, vist seitsmendaks maiks peaks need olema ära kinnitatud, nii et paluksin teiepoolseid kommentaare viiendaks maiks äh, Äh, kella kolmeks äh, nende kandidaatide elulookirjeldused peaksid olema teieni ka jõudnud. ja nüüd veel, mis puudutab majanduspoliitika suuniseid ja äh, majanduspoliitika haldamist laiemalt, see punkt on edasi lükatud ühe fraktsiooni palvel, seda palvet on toetanud kaksteist poliitilist fraktsiooni, seega see punkt ka edasi lükatakse kuid äh, võib-olla võtame resolutsiooni eelnõu ainult üldiste majanduspoliitika suuniste kohta, kui nõukogu selle asja lükkab edasi oktoobrisse. ja täiustatud majandusjuhtimine, ilmselt olete isegi tähele pannud, et Eurotsooni liikmesriigid äh, tulevad kokku seitsmendal mail erakorralisele ülemkogule, nii et võib-olla meie pärast seda kohtumist tahaksime tõesti need asjad uuesti läbi vaadata. ma vabandan, et teadaandeid mul seekord nii palju oli, kuid nüüd hea meelega edasi järgmise päevakorrapunktini, kuid siiski Sofi Intvelt, teil on sõna soovinud. lühidalt, palun. lihtsalt protokolli, kuid minu meelest on väga kahetsusväärne eh, see, et jällegi on kuulda, et eh, eesistujat ei ole homme siin arvamuste vahetuse edasilükkamine on küll väga tore ja nii edasi ja me saame ise siis rääkida selle asemel, aga praegu olukord ikkagi areneb seal väga kiiresti ja selleks ajaks, kui ministril lõpuks on aega Euroopa Parlamendi jaoks, pole üldse mõtet nendest asjadest rääkida enam. nii et ma tõesti loodan, et teie, proua esinaine, äh, ikkagi võtate uuesti äh, ühendust äh, eesistujariigiga, et äkki nad leiavad need minutid meie jaoks, esinaine ma kinnitan teile, et me oleme väga sõnakalt äh, kavatsenud oma seisukohti avaldada, aga lõppkokkuvõttes ei saa ma ju kellegi käsi äh, väänata äh, ja proua Salgadot siia vedada. kui nüüd päevakorrapunkt number kolm Basel kahe osas avalik kuulamine ja kapitalinõuete direktiivide läbivaatamine CRD neli on eriti äh, meie tähelepanu all ja meie omaalgatuslikud raportid antud teemal. Äh, Wortmann Kaaras äh, veab meie seda tööd. tere tulemast meie tänastele kõnelejatele. kõigepealt saab sõna Stefan Valter, siis Barbara Froon, Andreas Streichel ja Adrian Blundel-Vignol kõigil on sõna kõige rohkem kümneks minutiks ja siis juba küsimused-vastused ehk siis tavaline voor, nii et kui tahate sõna, siis andke teada, nii nagu ikka. ja hea meelega annangi sõna üle meie esimesele kõnelejale, kõikide elukorraldus, eluloo kirjeldused on teile jagatud, ei hakka kedagi siin täpsemalt äh, tutvustama, Stefan Valter on Baseli äh, komitee pangandusjärelevalve peasekretär ja ega siis äh, rohkem polegi tema tutvustuseks vaja öelda. ma arvan, et tiitlist piisab, härra Valter. ma tänan, proua esimees. mul on suur au siin teie ees olla ja tutvustada teile Baseli komitee tööd eesmärgiga kapitali likviidsuse raamistikku reformida. Baseli komitee tee reformiprogrammi peamine eesmärk on pankandussektori tugevust suurendada ja tagada jätkusuutlikum areng nii lühiajaliselt kui ka pikemas perspektiivis. Eh, kriisieelne finantssüsteem oli järgmiste nõrkustega. kõigepealt liiga palju oli finantsvõimendus panganduses ja finantssüsteemis ning piisavalt ei olnud kõrge kvaliteediga kapitali, et kahjudega to toime tulla. teiseks, standardid, normid olid nõrgad, mis puudutas likviidsust ja krediidiriski. samuti ei olnud piisavalt likviidsuspuhvreid ja liiga agressiivne oli ma maksetähtaegade teisendamine. neljandaks, väga halvasti tuldi riskide juhtimisega toime ning ka hüvitussüsteemid olid halvad. viiendaks ei olnud piisavaid puhvreid selleks, et pangad saaksid tsüksilisusega toime tulla ning liiga palju oli süsteemseid riske ning äh, ei suudetud toime tulla šokkidega ning äh, arvati, et kui ollakse piisavalt suur, siis ka saadakse probleemidest üle. nii et see kriisi süvendas ainult see, et finantssüsteem kukkus kokku ning ei olnud häid puhvreid ning oli liiga suur finantsvõimendus, võeti liiga suuri riske ning vaja olnuks, et regulatiivsed normid olnuks kõrgemad ja tugevamad, nii nagu Baseli komitee selle välja pakub praegu. sellisel juhul olnuks koorem elanikkonnale väiksem. nüüd, et nendest puudustest jagu saada, komitee, Baseli komitee reformid taotlevad järgmisi eesmärke ja kõigepealt ma räägin kriisieelsetest puudustest. nüüd on vaja tagada, et kõik olulised riskid on piisavalt kaetud selleks, et oleks piisav kapital. eriti, mis puudutab kauplemist eh, väga mm, keerukate finantsinstrumentide, paberitega ning et oleks piisavaid tagatisi. tähtis on ka, et pangad suudaksid absorbeerida kõik riskid, mis eh, tekivad turul tähtis on, see kõik toimus läbipaistvalt ning meil on vaja esimese tasandi eh, finantsvõimenduselt edasi liikuda ning eh, kogu pangandussektorit hõlmav finantsvõimendus eh, reglementeerida. ning meil on vaja tsüklile vastu toimuvat puhvreid vapustuste vastu ning meil on vaja minimaalseid globaalseid norme selleks, et minimeerida likviidsusriskid. meil on vaja tugevdada regulatiivset järelevalvet süsteemselt tähtsate pankade üle. tähtis on, et nad absorbeeriksid need riskid ise, mis nad muidu vastasel korral elanikkonnale loovad. ning meil on vaja riskide juhtimist paremini korraldada ning on vaja läbi vaadata uuesti järelevalvesüsteem. meil on vaja tugevdada turudistsipliini ning tagada suurem avalikustamine rakendamine ka kapitali adekvaatsuse vallas ning me pakume välja praktilised lähenemisviisid ka pangandusprobleemide lahendamiseks piiriüleselt. Baseli komitee mm, reformid hõlmavad nii eh, mikro kui ka makrousaldatavusnormatiive ning tähtis on hõlmata, hõlmata ka neid laiemaid riske Eh, mis finantssektoris institutsioonidel on. Need reformid on suunatud ennekõike nendele tegevustele ja firmadele, mis on süsteemse tähtsusega. eriti kapitalinõudeid on suurendatud eh, kauplemisportfellides ning tsüklilisuse vastumeetmeid mm, mm, kavandatakse rakendada. tähtis on ka, et oleks hõlmatud mm, vastaspoole riskid eh, kui riskide katmine on paranenud, eh, hõlmamaks erinevaid eh, ärimudeleid ja süsteemseid riske, eh, peavad kõik pangad tagama ka kõrgema kvaliteediga kapitali selleks, et absorbeerida need kahjud, mis tekivad ja seda jätkusuutlikult pidevalt. Baseli komitee on erilist tähelepanu pööranud ka nendele eralistele asjaoludele, mis puudutavad näiteks ühistuid ja hoiupanku ehk siis mitte aktsiaseltse ja Baseli komitee loodab, et kõik pangad hakkavad looma puhvreid, eh, mida saaks siis kasutada <clears throat> kriiside ajal. sellised tsüklile vastu toimuvad puhvrid muudavad süsteemi vapustustele kindlamaks ning finantsprobleemid ei kandu üle finantssektorist reaalmajandusse. reformide kaudu eh, taha, me vaatame ka, mis toimub tööstuses ja majanduses laiemalt üleminekuperioodil ja pikemas perspektiivis pangad on nüüd jälle saavutanud kriisieelse kasumlikkuse ja oluliselt tänu enneolematule avaliku sektori toetuse meetmetele, mis kriisi ajal rakendust leidsid ja seda silmas pidades on eh, ootuspärane, et nüüd neid kasumeid kasutatakse selleks, et luua kapitali ja likviidsuse puhvreid ning mitte ei makstaks neid välja eh, tasudena ega suurendataks jälle finantsvõimendust. G kakskümmend järeldusi tuleb aasta lõpul Baseli komiteel veel põhjalikult analüüsida, selleks et välja töötada tugevad normid, mida pangad peavad hakkama rakendama, sellega tugevneb usaldus süsteemi vastu. praegused miinimumregulatiivsed nõuded on väga madalad ja see ei ole aktsepteeritav ning nad ei taga seda, et jälle ei teki langust eh, ja et lõppkokkuvõttes jälle pangad ei usutu alakapitaliseerituks. miinimumkapitalinõuded on praegu kaks protsenti aktsiakapitalist suhtes riskipõhistele varadele. see on siis suhe viiskümmend ühe vastu ja ei ole mingeid globaalseid standardeid likviidsuse vallas, aga see likviidsuse puudus oli just üks äh, kriisi võimendajaid ja sellepärast on komisjon välja pakkunud ülemaailmsed harmoneeritud likviidsusstandard, mis tagaksid, et pangad seisaksid vastu ühe kuu kestel tohututele pingetele ja stressidele ning äh, leiaksid stabiilsemad rahastamisvahendid palun, kas te räägiksite vaiksemaks, kui te loete ette, siis on väga raske tõlkidel tõlkida. tehke palun aeglasemalt. ma arvan, ma tulen kümne minutiga toime. nii et Baseli komisjon on näinud ette protsessi, et ka hinnata reformide üleüldist mõju. eesmärgiks on, et pangandussüsteem muutuks tugevamaks ning tagaks jätkusuutlikuma arengu ja see hõlmab järgmist kõigepealt konsulteerimine avalikkusega, detsembrikuus kapitali ja likviidsuse reformid eh, pandi avalikkusele arutada ja komisjon tahab tagada, et eh, komisjon kaalub kõik neid tagajärgi, mis tema reformidel on ning kõiki neid stiimulseid, mida reformid loovad. teiseks, mõjude analüüs komisjon viib läbi praegu kõikehõlmavat kvantitatiivset mõjude analüüsi selleks, et hinnata, milline mõju reformipaketil on üksikutele pankadele ja pangandussektorile. kolmandaks, kalibreerimine. komisjon tegeleb sellega, et analüüsib seda, et vaadata, kui suur peab olema üleüldine kapital ja likviidsus, mis tagab, et pangandussektor muutub tugevamaks ning makromajanduslik riske mõjude analüüs üleminekuperioodil. FSB, Finantsstabiilsuse Nõukogu ja Baseli komitee eh, tihedas koostöös IMF-iga ja BSI-ga hindavad seda, milline mõju on reformidel erinevatel üleminekuperioodidel, tagamaks, et ei tekiks mingit ohtu majanduse taastumisele. ja aasta lõpuks komitee pakub välja tasakaalustatud reformide komplekti, edendamaks pangandussüsteemi, nii et see oleks vähem Äh, šokkide ja vapustuste mõju vallas. ja nüüd, mis puudutab ajakava ja üleminekumeetodeid, siis neid me samuti pakume välja selleks, et üle minna uutele standarditele nõnda, et ohtu ei satuks äh, uus kasvuperiood. Äh, kriis puudutas kõiki maailma piirkondi ja väga paljusid tooteid ja ärimudeleid ja varasid ja me ei tea, milline saab olema järgmine kriis. küll aga me võime praegu luua aluse selleks, et järgmise kriisi mõju oleks nõrgem ja sellepärast on kriitilise tähtsusega, et kõik riigid ja pangad tugevdaksid oma pangandussüsteemi tugevust ja vastupanuvõimet, eriti arvestades seda, millised finantsturud on ülemaailmsed ja kuivõrd kiiresti vapustused ühest riigist teise levivad. see kriis näitas, et majanduslangus on kõige suurem siis, kui pangandussektoris tekivad suured probleemid ning pangandussektor ei suuda enam oma vahendusfunktsiooni täita. ma tänan ja ma hea meelega kommenteerin ja vastan küsimustele. ma tänan. me hoiame kõik küsimused hilisemaks. võib-olla nad omavahel kattuvad, need küsimused, aga nüüd on järgmine ettekanne Barbara Froonilt ja tema on Santanderist ja vastutab just Basel kahe eest ja tegeleb riskide juhtimisega ja provisioneerimisega. kas meil on slaidid? jah, ja me oleme juba valmis slaide vaatama, aitäh! Thank you very much for this opportunity. suur tänu selle võimaluse eest jagada teiega mõningaid meie Gruppo Santanderi töö tulemusi ma räägin äh, kõigepealt üldistest asjadest ja siis juba konkreetsemalt dünaamilise provisioneerimise teemal. ja ma ei hakka äh, kõiki slaide siin ähm, käsitlema, see on teile lihtsalt viiteks tulevikus. me äh, toetame kõiki neid eesmärke, mida Baseli komisjon ja Euroopa Komisjon on seadnud ning oleme võtnud vaatlusele mõlemad ettepaneku, mõned ettepaneku aspektid ja me tahaksime ka mõned peamised sõnumid teieni tuua. ehkki see määrus, mis on nüüd välja pakutud, üritab identifitseerida ja lahendada probleemsed valdkonnad, mis kerkisid pinnale kriisi ajal, nagu näiteks väärtpaberistamine ja pankadevahelised Ähm, laenamised ning krediidiriskide vahetustehingud. ometi me tahame nüüd viidata ka sellele, mis põhjustas selle kriisi ja tuleb rohkem mõelda selle peale, et äh, sektoris puudub piisav usaldusväärne juhtimine ning ka järelevalve äh, avalikkuse poolelt ei ole olnud piisav ja sekkuv. ja selle ränga kriisi ajal näis, et pank ei tule toime ja selleks on vaja reguleerimist reformida selles valdkonnas. me arvame, et ettepanekut ei saa käsitleda isoleeritud, vaid vastupidi, tuleb mõista seda, kuidas tulemused ja eesmärgid omavahel on seotud ja enne kui mingi võrpotsust langetada, tuleb kõiki neid aspekte käsitleda. kõigepealt, milline mõju on sellel, nende reformidel reaalmajandusele ja tarbijatele, kuidas tagada finantsturgude normaalne toimimine ning mõelda tuleb ka selle peale, millist traditsioonilist rolli on pangad etendanud. võtkem kõigepealt vaatluse alla teine küsimus. me arvame, et eh, riskide reeglid nii konsolideeritud ka tütarettevõtte tasandil on väga oluline valdkond, samuti eh, kohustuslik likviidsuse puhvrite kohustuslik iseloom ning suur korrelatsioon mm, vastaspoole krediidiriskidega. see kõik eh, mõjutab seda, mis toimub pankadevahelises laenutegevuses. ettepanek võib kaasa tuua selle, et eh, investorid tegelikult pööravad Äh, pankade poolt ära nüüd suur rõhk, mida kõrgekvaliteedise likviidsusele ja kapitalile äh, pannakse, ehkki see on mõistav, mõistetav usaldus normatiivide seisukohast. samas me peame mõtlema sellele, et suureneb kontsentreerumine ning äh, võib tekkida tekitada ebasoovitavaid käitumismalle. ja see ei ole kõik kooskõlas sisetegevuse praktikatega, kus me tahame ära hoida eh, likviidsuspuhvrite ja rahastamisallikate koondumise ja kontsentreerumise me tahame ju luua hoopis ühesugused mängureeglid ja selline kapitali määratlus paraku on, mida me ei ole veel suutnud välja töötada ja väga erinevad on maksuseadused ja äriühinguseadused Euroopa Liidus, need ei ole veel harmoneeritud. samuti raamatupidamise arvestuse ja maksustamise erinevused on väga suured ja sellepärast on ka pangandussektoris tulemused väga erinevad võetud meetmete tagajärjel ja me ei ole selle poolt, et ka varasemate õiguste sätteid eh, kehtestatakse, see võib moonutada ühesuguste mängureeglite kehtestamist. nüüd likviidsusnormid võivad ka pankade maksetähtaegade teisendamise funktsiooni häirida mis tähendab seda, et väikese riskidega hüpoteekpangad hakkavad kasvama ja tänu väärtpaberistamistele ja finantsvõimenduse uutele normidele võib juhtuda see, et mittereguleeritud pangandussektori segmendid hakkavad võimust võtma ja traditsioonilised pangad peavad taganema nüüd mõned üldised märkused, mõned leiavad, et ainult sel teel, kui, et me kaasame erasektori, avalise sektori dialoogi ja kui me mõõdame täpselt, millised mõjud reformidel on, ainult nii me suudame välja töötada korralikud stiimulid. uus regulatiivne järelevalve raamistik on vajalik, aga selline, mis mõlema osapoole ootustele vastab ja niimoodi on võimalik ära hoida ainult kriisid aga samas peavad pangad saama jääda erakätesse, samas on vaja tagada neile ühesugused mängureeglid ning on vaja selgelt lahku lüüa halb ja hea praktika. ainult nii on võimalik tagada finantssektori eh, stabiilsus jälle ja seda ka alal hoida. Läheme nüüd minu kõige peamise teema juurde. The... enne kui eh, laskun oma tänase mm, jutu detailset, detailidesse, räägime kõigepealt, milleks on äh, kaugeleulatuv provisioneerimine oluline majandustegevuseks. Äh, perioodilistele tsüklitele alluv äh, majandus, kus siis majanduslangus vaheldub ähm, heade aegadega, see tähendab seda, et tuleb vankrit rakendada juba suvel kuid praegused äh, reeglid äh, ei luba seda ja seega kukubki meie süsteem kokku. ja selline mustadeks päevadeks ettevalmistumine oli see, mille aluseks oli Hispaania mudel ja mida nad ka suutsid saavutada ja meie ettepanek, äh, leevendusettepanek seda siis natukene muudetud kujul ka toetab. järgmine slaid kui see kõik on nii lihtne, miks siis on endiselt väga suur segadus nendest asjadest rääkides? minu meelest on põhjuseid siin kaks. kõigepealt, isegi kui kõik huvigrupid on huvitatud mingisugusest äh, pikema perspektiiviga provisioneerimisest, ei ole motiivid neil kõigil ühesugused, äh, tegemist on otseselt äh, siin slaidil tsitaatidega osade huvigruppide dokumentidest, on neid, kes tahavad äh, sisse tuua laiemaid tõlgendusi äh, praegustele mudelitele, kus siis krediidikahjud äh, tuuakse sisse juba natukene varem, aga on neid, kes arvavad, et provisioneerimise laiem süsteem võiks üldse vältida, sellega võidaks vältida siis üleliigset krediidi äh, paisumist tulemuseks on see ja siit ma jõuangi juba oma kõne teise punkti juurde. segadust tekitab ka see, et asjadest räägivad inimesed, kellel on kas finantstaust või äh, riskijuhtimise baasil kaks taust ja muidugi tekitab see täieliku äh, segaduse nagu omal ajal Babylonias. ettepanekud äh, on muidugi ka erinevates vormides, kuid äh, üldiselt võib nad jagada kolme kategooriasse. kõigepealt ettepanekud, mis arvavad, arvestavad reegleid alguspunktina, äh, siis need, kus on kokkuhoiu taust ja kolmandaks, mis üritavad siis lepitada neid kahte valdkonda. ja isegi, kui meie toetame Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis läheb hästi kokku meie eesmärkidega läbipaistvuse ja lihtsustamise osas, on siiski reaalselt rääkides vist natukene raske, eh, et eh, ka eh, raamatupidamisstandardite sektor need vastu võtavad ja seega me toetame meie enda ettepanekut, mille eesmärgiks on siis ületada need puudujäägid nii nagu ka praegu Baseli kokkulepe, mida välja arendatakse, üritab seda samu saavutada, ehk teisisõnu siis huvid koondada. seda muidugi meie meelest äärmiselt keerulisel kombel. järgmine slaid kasvuaegadel eh, siis selle mudeli järgi on eh, tagatud see, et krediit ei, ei paisuks eh, üleliia ja majandus ei kuumeneks üle. ja majanduslanguse aegadel võib provisioneerimist kasutada siis äh, sellistel puhkudel, kus äh, pangad ei suuda enam laenata, äh, kuivõrd nad kannatavad tõsiste kahjude all. niimoodi saaks finantsstabiilsuse säilitada ja pankade käitumine ei, ei suurendaks majanduslangust. ja ma olen toonud siin ka konkreetse näite oma slaidides, te võite seda siis kirjalikust ettekandest juba ka näha. järgmine slaid, palun mida me kindlasti ei taha näha ja see ongi minu tänase ettekande peamine sõnum, et meil oleks kahene süsteem, kus siis äh, osalt toimib baasel ja, ja teisalt siis teine süsteem. me ei taha äh, sellise topeltlähenemisi, sellist lähenemist ja seda on sellel slaidil ka näha, meil on kolm kommentaari selles küsimuses. kuivõrd me tunnistame seda, äh, mida ütlevad raamatupidamisstandardite kaitsjad, et nad tahavad läbipaistvat ja selget ülevaadet äh, panga öö, äh, olude kohta. Santanderis aga pole olnud see kunagi probleemiks, vastupidi. teiseks me arvame, et äh, hetkeolukorra peegeldamine ei ole päris õige, ilma kui ka ettenähtavad riskid ei ole sisse arvestatud. ja dividendide osas seda saab luba, nende väljamaksmist saab ainult lubada siis, kui kõik nõuded on tagatud ja kui investend-, investorite huvid on tagatud. ja sellepärast me kordame seda, et konvergents on kõige parem lahendus, mitte ainult ähm, äh, raamatupidamisstandardite ja öö, äh, loojate vahel, vaid ka finantsinstitutsioonide vahel ja me tahaksime, et Euroopas langetatakse otsuseid vastavuses teiste ettepanekute ja kapitalipuhvrite osas tehtavate ettepanekute osas. ainult nii me saame paika sellise seadusandluse, mis ka vee peal püsib. nagu juba ka varem öeldud, ei meeldi standardite loojale väga paljud nende sätetest ja neile ei meeldi sellised sätted, mis lähevad kaugemale tänastest portfellidest ja äh, tähtajad äh, saavutanud äh, portfellid. me kõik oleme nõus, et konvergents on tee edasi, kui, kui see nii on, siis Euroopa Komisjon ühelt poolt ja standardite loojad teiselt poolt peavad jõudma kompromissini mis ei eemalda küll tsüklilisust majandusest, kuid äh, leevendaks selle negatiivseid tagajärgi. ja sellisele kompromisslahendusele peaks äh, kaasas käima ka konkreetsed parameetrid kapitalinõuete osas, mis praegu ei ole sugugi nii kõikides liikmesriikides. igal juhul ja minu viimane kommentaar. minu meelest me teeksime endale illusioone, kui me arvame, et tsüklilisus majandusest oleks võimalik täiesti eemaldada suur tänu. Äh, suur tänu. järgmise kõnelejana Andreas äh, Traichel, kes on äh, Erste Group Pangi tegevdirektor. suur tänu, proua esinaine, austatud parlamendisaadikud. minu jaoks suur au olla kutsutud täna siia teie ette Äh, äh, ausalt öeldes äh, tänapäeval tunneme me rõõmu iga küllakutse eest pankuritena, mis meile esitatakse, neid ei ole väga palju. kriis, tegemist kindlasti pankade poolt põhjustatud kriisiga, on jõudnud oma arengusse sinnamaale, et aeg on poliitikutel taas üle vaadata see, mida järelal-, järelevalveasutused on välja mõelnud eh, siis eh, tulevikus eh, taoliste kriiside vältimiseks. poliitikud G kahekümne raames on põhimõtteliselt andnud järelevalveasutustele kolm ülesannet, kõigepealt, et pangandus oleks ohutum tulevikus, üldiselt siis selleks, et taoline kriis oleks tulevikus võimatu. teiseks äh, tuleks taastada pankade nii-öelda motivatsiooni ja tasustussüsteemid sellisel kujul, et äh, pangatöötajat ei motiveeriks äh, riskide võtmine ja kolmandaks anti ülesanne pangad äh, oma tavaülesannete juurde tagasi tuua. nimelt ehk teisisõnu siis hoiuste võtmine ja nende hoiuste edasilaenamine siis reaalmajanduse jaoks. ja minu meelest just nimelt see kolmas punkt on äh, see äh, aspekt, kus praegu meie järelevalveasutused oma tegevusega tulemusi ei saavuta. ja mulle tekitab väga suurt muret see, et poliitiline eliit ei mõista, millist äh, kahju tekitatakse reaalmajandusele, kui Basel kolm rakendatakse sellisel kujul, nagu see praegu on plaanis. ma esindan ise üht regiooni, mis Euroopa Liidus võib-olla ei ole väga tugev äh, äh, piirkond, me oleme jaepank, mis tegutseb peaasjalikult Austrias, Ungaris, Tšehhoslovakkias ja Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias me toimime Euroopa Liidu sellises piirkonnas, kus kapitaliturgudest eriti rääkida ei saa. tegemist on piirkonnaga, mis on täielikult sõltuv sellistest institutsioonidest nagu meie äh, pank, siis äh, võtame hoiuseid üle kaheksateistkümnelt miljonilt kliendilt ja kanname need siis edasi laenudeks ettevõtetele antud piirkonnas kellel praegu ei ole ega kes ei tahagi juurdepääsu kapitaliturgudele. kui me vaatame Basel kolm äh, sätteid, äh, puudutavad need siis kas äh, kapitali või likviidsust või teisi pangandussektori aspekte, siis meie meelest on siin puudu väga selgest äh, selgetest eraldusjoontest äh, nende pankade vahel, kelle eesmärgiks on reaalmajanduse toetamine ja nende pankade vahel, kes tegutsevad äh, selle nimel ainult kas siis kaudselt või äh, tegutsevad ainult iseenda nimel. tänast raamistikku vaadates on selgelt näha, et see ei ole küll loodud nii, et meie panga taolised pangad, kelle kaheksakümnest, kaheksa, kelle Eh, kulubaasist kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti on pühendatud eh, laiemale üldsusele pangandusteenuste pakkumiseks et eh, see likviidsus, mis meile jõuab, meie klientidelt, saaks kuidagi siis parema kohtlemise kui pankadevahelistel turgudel liikuvate rahade puhul. ja me tõesti arvame ka seda, et laen, laenud VKE-dele tulevikus läbi äh, selle regulatiivraamistiku, mis praegu on äh, koostamisel, kindlasti oleks äh, hoobiks võimalustele nendele ettevõtetele, kellel ei ole juurdepääsu kapitaliturgudele. ma siin liialdan natukene, aga kuivõrd mul on aega vähe, tahaksin natukene provotseerida. põhimõtteliselt Basel kolm aitab investeerimispanku, kuid mitte jaepanku ja paari sõnaga siis, miks äh, see selliseks on kujunenud olukord. minu meelest on praegu ülioluline see, et poliitikud äh, sekkuksid ja oma arvamuse välja kujundaksid, eriti need poliitikud, kes äh, vastutavad taoliste riikide eest, kus kapitaliturgusid ei ole, kus majandus on vägagi sõltuvuses VKE-de tulevikust ja tuleb vaadata, et kas on mingisuguseid äh, motiveerivaid aspekte uues äh, seadusandlikus raamistikus äh, taolistele finantsinstitutsioonidele, kes tahavad toetada enamusriikide majanduse selgroogu. ehk eriti just nendes piirkondades, kus meie pank tegutseb ja nende ja selle piirkonna VKE-dele. minu meelest on äärmiselt oluline leida mingisuguseid äh, vahendeid ka selleks, et äh, oleks võimalus toetada meil VKE-sid. ja et kapital, äh, mis kuhugi kaob, oleks võimalik tagasi võita, kui suuremad, kui suurte riskidega tehingutele oleks äh, need oleksid paremini tagatud ja meil on vaja sellist pangandust, mis toetab reaalmajandusele, oleks paremini kaitstud kui need, kes äh, reaalmajandust toetavad ainult kaudselt. Äh, praegu peaks, praegu ei ole eraldusjoon taoliste institutsioonide vahel sugugi selge. ja on tõsiasi, et mitte ainult Euroopa väiksemad riigid, aga ka sellised riigid nagu Saksamaa sõltuvad äh, vägagi paljuski äh, otse äh, laenudest ja et Euroopas üldiselt on otselaenude andmist palju rohkem kui Ameerika Ühendriikides ja tegelikult on pilt Ühendriikides hoopis vastupidine umbes. umbes seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti laenudest rahastatakse kapitaliturgudest, Euroopas hoopis vastupidi nii et see, mis praegu äh, on koostamisel, ei ole puuduseks äh, mitte ainult äh, Euroopa VKE-dele, vaid Euroopale laiemalt, sellepärast et Euroopa on märksa rohkem sõltuvuses nii-öelda otsepangandusest kui, kui Ühendriigid. ma ei arva sugugi, et praegu oleks hilja sekkuda, kuid on tõesti tagumine aeg, et parlamendid või need poliitikud, kes VKE sektorile on lähedal seisvad ja kes on sellest huvitavad, huvitatud, peaksid sekkuma sellepärast, et pankade regulatiivraamistik, äh, selle puhul pangad, unustage ära, äh, pangad saavad hakkama igasuguste kapitalimääradega, nad kohanevad äh, igasuguste asjadega, pangad, aga ettevõtted on need, kes saavad kahju, need ettevõtted, kes sõltuvad pankade pankadest saadavate finantseeringutega, unustage ära pankade juhid, see ei ole oluline, vaid hoopis kommertspankade osakonnajuhid on need, kes kahe ja kolme järgmise aasta jooksul äh, peavad põhjendama VKD-le antavaid laenusid. me räägime siin äh, sellest, kas anname laenu ettevõtetele korraliku, normaalse hinna eest või mitte vot nendele inimestele tuleks mõelda teil poliitikutena, neid inimesi tuleb aidata, mitte nii palju keskenduda pankadele, suur tänu. Um, tänu teile ning äh, kõige viimasena saab sõna Adrian Blundel Vignal, kes ähm, on OECD e asedirektor finants- ja ettevõtete küsimuste osas. Teil on sõna. Lähme kohe slaid kahe juurde, palun. suur tänu teile, et te mulle siin sõna andsite ning ma vabandan, et ma pean mõnest äh, tehnilisest küsimusest, kui te ei saa sellest Baseli süsteemi endast kujutab, siis te ei saa äh, põhimõttest aru. vabandust, aga te peate palju aeglasemalt räägite, teid tõlgitakse siin. aga siis mul läheb kauem kui kümme minutit. ma ei saa teile lubada tõlkidele liiga teha kõigepealt äh, peaks ütlema, et äh, Basel äh, kolme juures on ähm, probleeme, mis kerkisid esile juba Basel kahe juures, kas Basel kaks suutis nendega hakkama saada? põhimõte on selles, et üks reegel kõigi jaoks, sellega on seotud mõtmed tehnilised probleemid ja on invariantsus küsimus kui on tegu laenuga, siis sellega on seotud riski ja teie järgmise laenuga on seotud järgmine risk ja nii edasi. kui me nüüd need kokku paneme, siis seda globaalset riski arvesse ei võeta ning äh, see on seotud Basel kahe riskist hoidumislähenemisega. Äh, see tähendab seda, et kui äh, teil on, kui teie portfell on sajaprotsendiliselt seotud laenudega, siis Eh, võib tekkida probleem, nimelt et risk on liialt kontsentreeritud. nüüd teine küsimus, millega see seotud on, on üks globaalne riskifaktor, kui globaalne ärisektor eh, suudab katta riske, siis see tähendab seda, et selline mudel võib töötada, kuid ideosünkroonilise riski jaoks see ei eh, sobi. nii et ja sooviksin veel öelda, et äh, lubage öelda, et mis see finantssüsteem endast tegelikult kujutab. tegu on lubaduste süsteemiga, mina luban sulle seda maksta ja nii edasi, seda finantssüsteem endast kujutab. kõige põhimõttelisem, kõige ilmselgem äh, põhimõte on selles, et äh, et lubadused peaks jääma samaks äh, kõikide jaoks, kuid Basel kahe juures see nii ei ole, minu meelest ei ole olemas lihtsalt ühte, ähm, ühte riskide kogu, me ei saa öelda, et see või teine asi on ühes süsteemis riskantsem kui teine. Äh, on olemas täiesti äh, toimivaid turgusid ilma krediidita nii et eh, võib võtta väga lihtsa näite. näiteks eh, pank ostab, eh, ostab ettevõttelt võlakirju ja kui ta müüb osa neist võlakirjadest järgmine päev edasi, siis ta jagab juba riske. kuid samas võib teine pank siduda need laenud kindlustusfirmaga, mis asub väljaspool pangandussüsteemi. tegu on väga olulise küsimusega. kui te vaatate eh, slaidi seitse, palun minge kohe sinna. siis eh, nüüd eh, vasakul pool te vaatate nüüd seda horisontaalset joont, siis te näete ähm, Eh, kapitali adekvaatsus eh, määr. ja vertikaalis te näete, milline, kuidas oli olukord eh, enne, kui kriis vallandus. Te näete, millised kaotused tabasid riike seoses varade kaotusega. ning need pangad, mida kõige paremini rahastati, olid need, mida mis kandsid kõige suuremaid kaotuseid. nii et, et tegu on lihtsa võimendusmääraga. kui te näete, te näete, mida rohkem kapitali, omakapitali oli, seda väiksemad oli teie kaotused. nüüd vaadake eh, slaidi üheksa, palun. ma üritan siin teha eh, kokkuvõtte, miks see lubaduste aspekt on nii oluline mis puudutab Basel kolme, eh, siis meie OCD-s arvame, et selles on väga palju positiivseid aspekte ning esimene positiivne aspekt, mida võib näha ka eelmisel slaidil, on võimendusmäär. võimendusmäär on kindlasti selles eh, leppes kõige olulisem osaks. teiseks, dünaamiline eh, provisioneerimine on samuti väga tähtis, eriti oluline on kapitalipuhvri loomine. see tähendab seda, et kui Eh, kriis, eh, siis on juba eh, miinimum, on teil kapitali miinimumnõudmistest rohkem. Te ei tohiks, te ei tohiks miinimumini jõuda üldse kriisini jõudes. samuti puudutab see subjektiivsete sisestide sisseviimist. kui te nüüd vaatate järgmist slaidi, siis te näete, et probleem on selles, et et põhiprobleemiks on alati olnud kapitalipuudus ja eh, samuti ei olnud ka võimalust selle probleemiga tegeleda. põhimõtteliselt eh, häda oli ju selles, oli eh, pankadel alati võimalus oma riske ümber töötada. ja see tähendab seda, et pankade võimendusmaht võimendusmäär kasvas, me arvame, et selle probleemiga pole piisavalt hästi tegeletud, kui te vaatate nüüd slaidi kaksteist, sooviksin väiksed vabandused selle slaidi eest, kui te vaatate nüüd seda slaidi, siis eh, kõige ülevamal, üleval te näete, et miinimumkapitali nõudmised vastavalt Baseli süsteemile on see, et teil on eh, ma-, ma-, tururisk, eh, tegevusrisk ja eeldatav risk. nii et null äh, äh, koma null kaheksa protsenti on miinimum. ja kui te vaatate seda äh, võrrandit, miinimumkapital võimendusmäärast on võrdne panga märkimata varadega. ja mis selle kõige tulemuseks võib olla, selle tulemuseks on see, et, et võimendusmäär võib olla seotud panga derivaatidega. pank, eriti investeerimispank, ei, ei, ei, mm, ei too kokku rohkem kapitali, kui neil hädasti vaja on. Nad ei hoia rohkem omakapitali, kui neil vaja on. nii et põhimõtteliselt tegu on viimase variandiga. meie arvame, et nii ei peaks olema. me leiame, et äh, kui te nii teete, siis kui vaatate, mis toimub võrrandis kolm, meil peaks olema pigem äh, täidetud maksimumkapitali nõudmised, mitte miinimum. kui äh, kapitali pole piisavalt, siis äh, probleem jääb täpselt samaks. Teil on veel poolteist minutit. siis sellisel juhul minge palun slaidi juurde neliteist. ma arvan, et ma põhimõtte olen selgeks teinud et lubadused peaksid jääma äh, samaks. kui, äh, äh, kui need on erinevad, siis pole reguleerimisest mingisugust kasu, kui te vaatate likviidsusettepanekuid, siis me leiame, et kapitali ettepanekute osas me leidsime väga palju positiivseid külge, kuid mis puudutab nüüd likviidsusküsimusi, siis me leiame, et sellega on seotud teatud probleemid Eh, sest see on põhjus-tagajärg süsteem. küsimus on selles, mis tekitas mille. kas eh, tegu eh, oli kõigepealt likviidsuskriisiga või maksujõulisuskriisiga? põhimõtteliselt oli siiski tegu likviidsusprobleemiga, inimesed hakkasid muretsema selle pärast, et nad kartsid, et nende pank ei ole enam maksujõuline. Austraalias olid asjad täpselt just niimoodi seda kutsuti eh, likviidsete eh, riigi võlakirjade süsteemiks. see toimis viiekümnendates, kuuekümnendates ja eh, siis viidi sisse viie või, võimendusmäärad. pangad peavad olema vastutavad oma nende likviidsuse eest ja Austraalia pangad, kes kriisist hästi välja tulid, näitasid, et nad isegi probleemide korral suutsid oma likviidsus mured suutsid lahendada me ei äh, toeta likviidsuse määra ettepanekuid ning veel lõpuks, nagu te näete, et riigi võlapaberite baasiks. Te rääkisite sellest, et millisel mõju võiks olla sellel äh, ma äh, majandusele. kui majandus või majanduse taaskäivitamisel taas tekkida probleeme kui panku sunnitakse neid äh, ära ostma või müüma. on väga ebapraktiline rääkida, äh, milline finantseerimine on stabiilne või mittestabiilne. kriisi ajal on kõik ebastabiilne. nii et me leiame, et äh, see ei ole eriti praktiline lähenemine. me leiame kokkuvõttes ka seda, et kui te suudate pankadel kinni hoida vähem riskantsetest varadest, siis see võib tähendada seda, et eh, nad hoiduvad vähem atraktiivsete varade hankimisest. ning lõpetuseks slaid viisteist. Te olete juba, juba rääkinud minuti liiga kaua. põhimõtteline äh, probleem on see, et ei ole olemas stabiilseid riske, kui te ütlete, et üks ähm, asi on riskantsem kui teine, siis on pankadel alati võimalik kohustustest kõrvale hiilida. maksevarad mis tähendab seda, et tulu on, tuleb äh, kunagi tulevikus, siis kokkuvõttes äh, äh, kokkuvõttes on pankade vahel juba tekkinud väga aktiivne maksuvarade turg. ma peatun siin. Sure a... ma tänan, te andsite meile ülevaate väga hea mõnedest asjadest, mis toimuvad. kõigepealt ma tulen Äh, äh, raportööridele annan võimaluse küsimusi esitada. ma tänan, ähm, proua esinaine, mu daamid ja härrad. Äh, meie siin Euroopa Parlamendis Äh, oleme ühena kaasatud töösse, mida teeb ka Baseli komitee ja me ei taha siin olla juba toimunud mm, äraotsustamiste ees. aga me oleme näinud ka, et mõned arengud, mis praegu toimuvad, äh, on ebasoovitavad. kõigepealt tuleme kapitali määratluse juurde ja siin on rõhku pandud just mitte jaepankadele, vaid äh, hulgipankadele, suurtele pankadele. ja siis veel üks aktuaalne küsimus. Äh, äh, see on VKE-de fina-, laenude andmine reaalse majanduse mõjutamine. kõigepealt on minul küsimus Baseli komitee esindajale, kes ütles, et nemad üritavad praegu lahendada terve rea probleeme. aga eh, kui me mõtleme nüüd selle peale, mida teised rääkisid, millist mõju hakkavad need reformid avaldama reaalsele majandusele, siis mida te kuuldust arvate ja kas on loota, et Eh, et eh, meil tekivad siiski ühised reeglid, mitte ei erinevad reeglid kapitaliturgudel tegutsevate jaepankade kohta. ja kuidas teie reageeriksite nendele kõhklustele, mida kolmteist ettekandjat avaldasid? ma kardan, et igale küsimusele iga kord me vastust ei saa taotleda. võib-olla kirjutage palun küsimused üles ja siis korraga vastate hetkel, sest meil on väga palju eh, soove küsimusi esitada. nii, kes mul on siin nimekirjas, palun? Mr Bullman, Mr Lamberts um,, Vicky Ford, Sven Giegel, Wolf Klints, Kay Swinburne uh, and myself, if anybody else wants to question and, and will you signal uh,, Udo? kann den äh, Berichterstatter nur unterstützen in der Frage, die er nii, ma võin ainult toetada seda, mida raportöör juba ütles, minu küsimused küsis ka tema ära. meie komisjon tegeleb siin tõesti õigusaktidega üksipulgi ja meil oleks hea, kui meil oleks selline kapitalimääratlus, mis aitaks ka VKE-sid. sest see on ju see, kelle jaoks see sektor väga tähtis on. ja ma ei taha siin hakata mingitel õiguslikel nüanssidel äh, peatuma. mina arvan, et kõige olulisem on, et meil oleks selged eeskirjad, sest VKE-d on ju tegelikult need, kes loovad töökohti ja tagavad kasvu. ja neil peab olema juurdepääs laenudele ja ma arvan, et meie komisjon tahab neile selle juurdepääsu ka tagada. nüüd teine aspekt on minu arvates väga oluline. nimelt need Eh, soovid, et me tahame tsüklile vastu toimivaid meetmeid rakendada, kuidas seda ikkagi mm, praktiliselt ellu viia, kuidas neid meetmeid rakendada nii, et lõppkokkuvõttes see tõesti need meetmed ka toimima hakkaksid, mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas. nii et ma tahaksin, et eksperdid defineeriksid need tsüklile vastu toimivad meetmed ja puhvrid täpsemalt. Philippe, if you ask your question. palun järgmine küsimus. Uh, ma ei hakka üle kordama neid küsimusi, mis juba kõlasid, aga mul on veel üks küsimus härra Plandelile. Te ütlesite, et pangad kasutavad tuletisinstrumente selleks, et kõrvale hiilida eeskirjadest, kui ma nüüd aru sain, just nimelt kapitalinõuete eeskirjadest. kas on midagi ära tehtud ka selleks, Eh, et määratleda, mis siis on lubatud tuletisinstrumentide, tuletisväärtpaberite puhul ja mis mitte ja ta on, kas see auk on täis topitud. kas eh, need meetmed on aidanud probleemi lahendada, seda probleemi, millele tähelepanu juhtisite? ma arvan, et kuulame ära vastused kõigepealt nendele küsimustele. kõigepealt makromajanduslikud mõjud, kapitali määratlus ja tsüklile vastu toimivad meetmed, kuidas olla praktiline nende meetmete rakendamisel ning ma annan nüüd äh, meie esinejatele sõna, kui keegi jätab vahele küsimuse, siis on see teie õigus okay.. härra Valter, palun. mõned küsimused olid saksa keeles ja ma oli, ei ole kindel, kas ma aru sain. ja ma ei kasutan siin inglise keelt, sest minu äh, finants saksa keel ei ole suurem asi So I think on the issue of kõigepealt reaalmajandusega seonduv. jah, esimene asi on see, et me nägime, kuivõrd hukutavat mõju avaldas reaalmajandusele see kriis ja ma võin teile arve tuua, te teate juba neid ka, te teate ka seda dominoefekti mõju. pangad ühelt poolt, teiselt poolt mitte pangandus, finantssektor, teiselt poolt, aga teate, et pangad on kogu finantssüsteemi keskmes ja lõppkokkuvõttes kõik suundus tagasi pangandussektorisse, kristalliseerus seal välja ja siis ei olnud pankadel kapitali likviidsuse puhvreid, et toime tulla probleemiga. ja nüüd me tahame sellist olukorda, kus meil pangandussektor oleks tugevam ja nad suudaksid ka VKE-sid äh, toetada ja likviidsust tagada ja teha seda jätkusuutlikumalt äh, ja mitte kulgeda ühest tsüklist tõusust äh, ja langusest ühest äärmusest teise. ja kuidas tagada, et pikemas perspektiivis, aga ka üleminekuperioodil me ei kahjustaks majandust? nii et me teeme tõesti praegu terve rida majandushinnanguid ja mitte pank panga haaval, vaid me vaatame laiemalt, küsime, et mis siis, kui me kapitali likviidsust X, Y ja Z äh, korda suurendame teatud aja jooksul, siis milline mõju sellel majandusel on? ja me tahame ka mõõta äh, seda üleminekuperioodi kestvust, et vaadata, et üleminek uutele standardid ja ikka on võimalik olemasolevate rahaliste vahenditega ja et mõistlikus koguses oleks selleks vaja kapitali leida finantsinstitutsioonidel. teine asi, minu mulje on selline, et need reformid ei ole tegelikult erapoolikud eh, väikeste pankade suhtes sest eh, need reformid ikkagi on ennekõike suunatud kapitaliturgudele, väärtpaberistamine, tuletisväärtpaberid ja mis puudutab väikeseid eh, pangandusinstitutsioone, neid me ju palume ainult seda, et nad headel aegadel looksid omad puhvrid ja et neil oleks siis selline reservkapital olemas. aga tuleb siiski eristada eh, neid meetmeid omavahel, mõned on tõesti suunatud just suurtele institutsioonidele. ma tänan. nüüd on võimalus Barbaral küsimustele vastata. minu esimene märkus, kommentaar on see, mõnikord inimesed näiteks unustavad, et CDS-id, need on siis krediidiriski vahetustehingute ähm, turud, äh, on probleeme tekitanud ja äh, kontsentreerumise riskile just väärtpaberestamine tegelikult aitas suuresti kaasa ja ka tuletisinstrumendid aitasid kaasa ja seda positiivselt. aga mis meil on vaja äh, likvideerida, et neid instrumente liiga kasutatakse, liialdatakse nende kasutamistega. nüüd VKE-de juurde tulles, tõepoolest äh, see tekitab muret ka minu arvates äh, sest uued eeskirjad väärtpaberistamise kohta ja ka muud äh, eeskirjad, mis varem on vastu võetud. tegelikult äh, ei ole alati, mm, äh, alati taganud meelevaldsuse puudumise läbipaistvuse. ja on juhtunud ka, et VKE-d ei ole alati laenu antud siis, kui nad on seda taotlenud. ja sellega ei ole reaalset majandust toetatud, aga nüüd ma tahaksin nüüd tsüklile vastu toimivate meetmete rakendamisest rääkida ja mida me seal näeme. me tahame ju, et meil oleks stabiilsus äh, nii eeldatud kui ka eeldatamata mm, kahjude puhul tagatised ja nüüd ootamatu kahjumi puhul Hispaania pank ja FS USA on juba selliseid häid meetmeid rakendanud. kui on tõesti tõenäoline, et la-, lepingukohustusi ei täideta, siis on neil selleks väga head meetmed ja stiimulid ette nähtud ja ka järelevalveasutused on neid toetanud ja provisioneerimine loomulikult on üks väga hea meetod, mida me tahame, et rakendataks kõikjal sektoris. ja näiteks raskes Hispaania majanduses on väga häid tulemusi andnud provisioneerimine, kasutamine. nüüd kahjude arvestamine raamatupidamises. tähtis on tagada, et ei alahinnataks korrektiive. on vaja õiglane väärtus äh, määrata ja siis seda korrigeerida ja me arvame, selline riskidega kaalutud äh, varade lähenemisviis on väga hea meetod ja tihti ja loomulikult on vaja vaadata mitte ainult vastaspoole äh, riske, tihtipeale võib need ka kõrvale jätta um,. suur tänu, härra Traichel, kas teil on midagi lisada? suur tänu, ma keskenduksin äh, tuletisinstrumentidele ausalt öeldes äh, minu meelest on tegemist teemaga, mis äh, ei leia lahendust Basel kolmest, lihtsalt sellepärast, et mitte keegi ei suuda omavahel eristada tuletisinstrumentide positiivset või negatiivset kasutamist, seda võib kasutada kas riskide maandamiseks äh, või siis äh, hasartmänguks äh, nii et minu meelest tuleks sellele probleemile lahendada hoopis teisest ähm, äh, vaatevinklist ja tulla tagasi panganduse kui sellise juurde. ja tegelik probleem seisneb minu meelest selles, et pangad saavad enda toodetud riski edasi müüa. ja tegelikult aastakümneid tagasi sellist asja ei olnud aegadel, mil majanduskasv oli aeglasem ja pangandus oli turvalisem, sellepärast et pangad pidid oma arvepidamises kuni aegumiseni need enda toodetud riskid üleval hoidma ja kui on antud viieteistaastane laen ja kui selgub, et viieteist aasta pärast see laen on endiselt välja maksmata, tuleb välja selgitada see, et tegemist ei ole mitte rämpslaenuga, vaid korraliku laenuga, tänapäeval seda enam ei tehta. võetakse riski, riske eda-, edasi müües need laenud ja müüakse need äh, turu äh, toimivatele, kelle tege-, tegutsemine ei ole võib-olla nii peen kui teie enda tegutsemine. nii et äh, regulatiivvaldkonnast vaadates tuleks motiveerida äh, sellist, äh, selliseid tehinguid, äh, mis on raamatupidamises üleval ja see omakorda siis motiveeriks laenutehinguid tegema. struktuurid on tänapäeval väga keerulised, riskid on juba edasi, edasi müüdud kellelegi teisele ja on tegelikult need riskid kuskil raamatupidamises ei kajastu, nii et midagi tuleks selles osas ette võtta. ja nüüd äh, viimasena saab sõna härra Blundel Vignal. keskendun ainult reaalmajandusele ja tuletisinstrumentidele reaalmajandusest rääkides tuleb olla natukene ettevaatlik selles osas, mis praegu toimub. pangad äh, ei anna laenusid ja krediidid on kokku kukkunud ja see muidugi on väga negatiivne majanduse mõttes, kuid ärgem ajagem asju segamini, et millised on õiged äh, reeglid, mis tuleks äh, paika panna ja milline on praeguse tsüklilisuse iseloom, miks ei laenata pankasid? Äh, miks pangad ei laena, sellepärast et äh, elam-, kodumajapidamistele on ja ettevõtetele on liiga suur pangad igal juhul on praegu suhteliselt ebakindlad selles osas, millised on uued reeglid kapitalinõu-, äh, turgudele tulemas, nad ei tea, mis tulevikus saama hakkab ja nad ei tea, kui jätkusuutlik praeguse majandustaastumine äh, on, kasvumäärad on siiski ju nullimail praegu, nii et nad ei ole väga Nad on väga ettevõtlikud, ettevaatlikud äh, ja võimend-, ja võimendusele tuleb ka mõelda, hoiagem, hoidkem need asjad eraldi. ja härra Valter vist ütles, peaksime keskenduma sellele, et seadusandlus saaks pikas perspektiivis õigesti paika, kuid tuleb arvestada ka seda, kui kiiresti neid rakendama hakatakse ja kui neid liiga kiiresti rakendatakse, see võib reaalmajandust äh, oluliselt äh, mõjutada. nüüd tuletis instrumente puudutav küsimus, tegelikult siin on küsimus äh, see, et kas see tuleks äh, Äh, need nii-öelda negatiivsed äh, tuletisinstrumendid äh, keelustada, ma ei toeta toodete keel-, finantstoodete keelustamist kui sellist, kuid tuleb mõelda tõsiselt sellele, milliseid tehinguid taoliste tehingute, taoliste instrumentidega võib teha ja kas kapit-, ja kas äh, kapitalipangad ja äh, äripangad, kas need tuleks, äh, kas neid ei peaks mitte eraldi lahus hoidma ja, ja riskid, kas need mõjutavad kõiki pangandusinstitutsioone ja nii edasi. ja kui meie kui Goldman Sachs näiteks oleks kokku varisenud või AIG millised tulemused siis oleks olnud, kas oleks võimalik olnud kuidagi seda asja pidurdada ja kui palju oleks pidanud maksma siis, kui haige oleks tõesti raskustesse sattunud? nii et tuletisinstrumentide keelustamise puhul tuleb tõesti kõigepealt küsida, et milliseid <clears throat> tehinguid lubada, eriti äripankade puhul, ja minu meelest sellised tehingud, näiteks nagu väärtpaberistamine ning inventuurid, miks meil on vaja kapitali, miks me üldse kapitalist räägime? kapitali on vaja selleks, et kriisiolukorras vee peale jääda. kui äh, kapital äh, pannakse pidevalt kindlustus, kindlustamistoodetesse, tuletisinstrumentidesse, riskifondidesse, nii edasi ja nii edasi, ja kui keegi pidevalt tegutseb turgude loomisega, siis selleks on vaja inventuuri, kui on vaja inventuuri, ma esitan äh, selle küsimuse uuesti, tuleb mõelda sellele, et äh, kus ja kuidas neid tehinguid tehakse, mitte selle peale, kas see tuleks äh, keelustada või mitte. kui tuletisinstrumente saab kasutada lubaduste ümbersuunamiseks, nii nagu praegu, kui seda lubatakse, siis tuleb mõelda sellele, et milline oleks kõige parem struktuur regulaatoritele end-, endile kas kindlustusjärelevalveasutused äh, äh, peaksid olema sama, kes pangandusjärelevalveüritus, äh, institutsioonid, sellepärast et reeglid või peaksid nad olema lahus, reeglid on erinevad ja nii edasi ja nii edasi. nii et ka järelevalveasutuste mm, struktuur on oluline, lubaduste ümbersuunamine siia-sinna, see ei peaks olema nii lihtne ja et see on, millele te peaksite mõtlema, kas peaks olema seadusandlus loodud, löödud lahku erinevatesse sektoritesse, nii et pangad saaksid sellest kasu lõigata, aga, või, või mitte. suur tänu. Vicky Ford järgmisena, Sven Kiigold ja äh, Wolf Klints ja vaatame siis, kuidas ajaga jääb. Vicky Ford, palun kõigepealt äh, suur tänu äh, meie raportöörile ja komisjoni äh, liikmetele, kes on nii head kõnelejad meile täna siia kutsunud, suur tänu ka kõnelejatele. aga selge on see, et nende ekspertide sõnavõttudest tuli selgelt välja see, et erinevused on suured ja et pankade jaoks on meil vaja uusi reegleid. ja koer on maetud detailidesse ja kõigepealt Erste pangale suur tänu selle eest, et tuletasite meile meelde, milline on äh, Basel kolme mõju VKE-dele ja klientidele. minu jaoks on väga oluline, on seadusandluse paikasaamine ja siis rakendusajakivi. Te rääkisite Baselist ja ütlesite, et kapitalinõuded on juba suurenenud väärtpaberistamise osas, aga tegelikult see ju nii ei ole, sest me ei ole seadusandlust võtnud vastu kapitalinõuete kolmanda direktiivi osas ja pangandussektori ja riikide vahel on suuri erinevusi selles osas, et millal hakatakse nende nõudeid rakendama, arvestades selle mõju äh, vajadusele laiemalt. ja minu meelest oleks väga kasulik, äh, kui meil oleks võimalik juurdepääs teie mõjuanalüüsidele, see on ju väga oluline. nimelt, et kuidas Basel kavatseb äh, jagada oma mõjuanalüüsi, et ka meie saaksime arvudesse süveneda ja kui me nüüd läheme juba kapitalinõuete neljanda direktiivi juurde, siis äh, sellele kõigile me peaksime mõtlemagi, võimendus, äh, võimendusele, äh, tuletisinstrumentidele ja nii edasi, millised on aga teie prioriteedid? me ju teame, et ideaalses maailmas tahaksime me kõik prioriteedid saavutada, aga, aga kus teie pihta hakkaksite ja milline rakenduskalender teil Äh, mõtteis mõlgub. Sven järgmisena, palun. Äh, ma esitaksin oma küsimuse saksa keeles selleks, et ka härra Langen äh, rahul oleks ja küsimus on mul härra Traihlile. ei, isegi lisaks härra Langenile on teisigi inimesi, kellele saksa keele kuulmine meeldib, näiteks nagu härra Pullmanile Äh, Udo, kõigepealt sellest, millest äh, teie rääkisite. meie komisjon on väga huvitatud pangandussektori ähm, mitmekesisusest, tähendab, me oleme sellele väga palju tähelepanu pööranud. kõneleja ütleb, et ta ei oskagi saksa keeles enam rääkida nendest asjadest. väga kahetsusväärne ja oleme palju mõelnud ka loomulikult selle seadusandluse peale, et, et see ei mõjuta mitte ainult seda, mille toob endaga kaasa baasel, vaid tekib küsimus ka kara-, tagatissüsteemide, väärtpaberite osas ja nii edasi, nii et sellele kõigele me oleme siin mõelnud. ja härra Treichel äh, sai endist väga hästi aru, kuid äh, mul on siiski teile lisaküsimus. kui nüüd teie äh, Austria Äh, säästupanga, pankade grupina nõuate, et meie ära kuulaksime teie probleemid, siis miks te öö, äh, olete nii suurt survet Austrias avaldanud sellele, et riik, äh, kes teid toetas, endiselt blokeeriks intresside direktiivi Euroopa tasandil? meil on tõsiseid probleeme seadusandlusega ja teie sõnad oleksid märksa usutavamad, kui te oma tagatrepplustöö lõpetaksite kui äh, te lõpetaksite Austria valitsuse survestamise intresside direktiivi osas ja kui te olete nii helde pank, siis miks teil on oma osakond ka Keimani saartel? ärge unustage öö, äh, seda, et riigi huvid peaksid teil südames olema ja ärgem unustagem, et see, mida te siin ütlete, ei ole ainult meie meelitamiseks. Ulf Klints, palun. Äh, suur tänu teile. kõigepealt Stefan Valterile äh, äh, küsimus. me oleme kord juba täheldanud, et Vassilia ettepanekud rakenduvad üsna kiiresti, vähemalt Euroopa Liidus. kuid samas on ka neid, kes on neid sätteid väga kaua nõudnud ja siis, kui on vaja neid rakendada, siis nad eh, hoiduvad sellest kõrvale. mida te arvate sellest praegusest olukorrast? kõik, kuidas teha, et kõik asja osapooled need sätted ellu rakendaks? kui me seda ei tee, siis ehm, tekib uuesti probleeme. teine eh, nagu asi, nagu ütles Vicky Ford, meil on väga erinevad lähtepunktid erinevates finants institutsioonides, seda nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides, näiteks eh, eh, näiteks odavdamine, mis on eh, tunduvalt rohkem levinud näiteks Itaalias, Hispaanias ja Prantsusmaal. nii et küsimus oleks siis selline, kuidas ühtset ajakava paika panna? võib-olla oleks see mõningatelt finantsinstitutsioonidelt äh, liialt palju tahta. Neil ei ole piisavalt kvaliteetset äh, kapitali ette näidata ning äh, härra Blondel Vignalile küsimus, ma ei tea täpselt, kuidas äh, Eh, teie nime hääletada, kui te olete austraallane, siis tuleb öelda Blundell ja kui te olete skandinaavlane, tuleb öelda Blundell, aga no hea küll, see selleks. Teie olite see komisjoni liige, mis koostas eh, OECD raporti finantskriisi kohta ning eh, samuti ka kriisist väljumise strateegiate kohta sooviksin teada kas see, mida te täna ütlesite, on osa sellest dokumendist, millest ma rääkisin ning samuti mulle meeldiks rääkida äh, sellest ettepanekust, äh, mis, äh, mille te esitasite, see puudutab siis piiriüleselt toimivaid institutsioone, millised muudatused te sisse viiksite, mis oleks siis nii-öelda need tule kahju ärahoidjad äh, meetmed. kas te suudate näiteks riskile proportsionaalseid garantiisid leida? ning lõpuks sooviksin öelda midagi, mis mind väga üllatas. nimelt see subjektiivne arvamus äh, härra Kreicheli ja teie kriitiliste väljaütlemiste osas. tundub, et äh, teie välja öeldu äh, Vassilea komisjoni komiteed üllatas. ometi te oleksite ju pidanud nendega ennegi kokku puutuma. mind igal juhul see reaktsioon üllatus, ma ütlen sõna üllatus lihtsalt, et viisakaks jääda. tänan. teeme nüüd samas järjekorras, et äh, asi segaseks ei muutuks. nüüd kõigepealt härra Valter, palun nagu me inglise keeles ütleme, karmid kutid. siin on räägitud rakendamisest. kui asi puudutab ähm, kauplemisturge, äh, siis Brasiilia, Baseli komitee on öeldud, et selles osas peaks kord majas olema selle aasta lõpuks oleme mõjuhinnanguid teinud äh, teeme eh, lõpliku kohastamis, kohandamisuuringud, mis eh, peaks välja tulema üsnagi varsti, kuu või paari pärast. eesmärk on selles, et peame välja selgitama, kas on vaja juhtnööride osas veel eh, midagi täpsustama, just selleks, et selgeks teha, kuidas rakendumine peaks toimuma. ma mõistan Eh, et eh, siin ollakse mures sellepärast, et Ameerika Ühendriigid võib-olla eh, Baseli, Basel kolme rakendamist takistavad, me oleme rääkinud Ameerika Ühendriikide kõrgemate ametnikega ning nad ütlevad, et nad üritavad võimalikult kiiresti edasi liikuda rääkisite Basel kahest, mida ei ole veel täiel määral rakendatud ja mida me sellisel juhul peaks arvama Basel kolmest? kõigepealt ma peaks ütlema, et on vaja, et Ameerika Ühendriigid rakendaksid täielikult Basel kahte. praegusel hetkel praktikas paljud institutsioonid ei ole selle küsimusega veel tegelenud, kuid aprillis ehm, kuus institutsiooni hakkasid paralleelselt tegutsema ning ülejäänud kuus institutsiooni peaks seda veel tegema ning Ameerika Ühendriigid on G20-le öelnud, et nad kavatsevad selles osas edasi liikuda. nüüd, mis eh, puudutab eh, kapitali kogust, siis on paika pandud väga karmid standardid, mis puudutavad siis kapitalimahtusid ja puhvreid. ja nad on teinud selleks, et kapitali alammäär oleks võimalikult kõrge mis puudutab võimendusmäära ja erinevaid äh, käivituspunkte erinevates riikides, siis äh, peaks ütlema seda, et kui kriis muutus väga karmiks, äh, siis hakati turgudel maha arvama riskivarasid ning üritati paika panna täpselt, millised on olemasolevad toimivad oma varad võrreldes võimendusmääraga. siin peab ütlema, et peab tegema kõik selleks, et riskimäärad e, ei oleks võrdsed oma varadega. teeme kõik selleks, et kõik institutsioonid saaks, jõuaks võimalikult kiiresti uute standardite rakendamiseni. mis puudutab nüüd prioriteete, siis eh, kapitali määra defineerimine, riskide taandamine on väga olulised küsimused. oluline on ka see, et me midagi likviidsuse osas suudaks paika panna, sest nagu ma olen öelnud, paljud institutsioonid tundusid olevat jätkusuutlikud äh, ja maksuvõimelised, kuid kokkuvõttes tekkis neil likviidsuskriis. nüüd, mis puudutab teie kommentaari, siis eh, meil eh, on eh, väga paljude erinevate osapooltega olnud arutelusid selles mm, küsimuses. meie arvates on see tulemus parim võimalik. me üritame olla avatud erinevatele äh, Äh, majanduse mudelidel ja see toob äh, kaasa äh, mikrousaldusnormatiivide ja makrousaldusnormatiivide arvessevõtmist. nii et me üritame paketi vastu võtta ja sellega tegeleda võimalikult adekvaatselt, kuid ma arvan, et me oleme väga oluliselt, kõige olulisemad küsimused juba esile tõstnud. ma loodan, et me ei jää asjast, ajast maha, vastasel korral võib eh, taas probleeme tekkida. aeg ei mängi meie kasuks, inimesed unustavad, lähevad oma eluga edasi ja ja me peame üritama eh, bilanssi õigesti paika saada, me ei saa seda küsimust lihtsalt uurida paar-kolm aastat eh, ja hiljem on kõik selle juba ära unustanud, nii et ajakava on kahtlemata samuti veel tähtis, nii et see oleks eh, minu poolt. Yes, yes, yes, thank you um.... ma tänan. Äh, palun vastake lühidalt, sest meil on üks küsimuste voor veel ette nähtud. Barbara, kas sina soovid? küsimused ei olnud küll minule suunatud, aga ma teen lühidalt siiski. kõigepealt me tahame rõhutada seda, kuivõrd kriitilise tähtsusega on, et meil oleks ühtne ajakava selleks, et rakendada ülemaailmselt need mõtted, sest pangad ju tegutsevad globaalsetel turgudel ja me oleme näinud, kuidas oli Basel kahe puhul, kui USA seda ei rakendanud. nüüd teine mõte Eh, see peab olema mitte ainult üheaegne, vaid ka üks reeglistik tuleb ette näha ja Basel kaks sellist asja ei ole, tegelikult on praegu meil turgudel sada Basel kahte ja see ei ole eriti positiivne läbipaistvuse seisukohast ega stimuleeri ka sugugi arbitraaži. nüüd, mis puudutab uute eeskirjade tähtaegu, me arvame, et siin ei tohi väga kiirustada otsuste langetamisel. kui me näeme QRS-i tulemused ära, siis me näeme, et nad ikkagi käsitlevad mitte väikseid muudatusi, vaid tõesti põhjapanevat reguleerimist. ja mitte ainult et äh, neid süüdlasi ei mõjutata need äh, pangad, kellel on toksilised varad, vaid kõik pangad saavad hõlmatud olema nende eeskirjadega. nii et tähtis on, et kohe algusest peale korraga kõik asjad õigesti paika panna, mitte siis hakata seda pärast korrigeerima ja loomulikult mitte kõik jurisdiktsioonid ei välju ühel ja samal ajal majanduslangusest ja see on väga tähtis tegur ja seda tuleb ka arvesse võtta, kui me eh, finantsvõimendussuhtarvusid kehtestame. ma vastan vaid sellele küsimusele, kelle esitaja ütles, et tema saksa keel on halb. ja ma vastan ka oma halvas saksa keeles. lugupeetud saadik küsis minu käest Äh, üsna ründavalt Austria pangandussüsteemi kohta ja panganduse salastatuse kohta. meil ei ole Kaimani saartel tütarettevõtet. Teie saksa keel on minu arust hea küll, aga võib-olla teie taustteadmised äh, on pisut vajakajätvad. jah, Deutsche Bank Danmark ja Saksamaa liidumaadel küll on Kaimani saartel eh, sellised asutused. meil on Delaware'is ka maksude tõttu sellised tütarpangad, aga võib-olla kui maksusüsteemi korda saaks, siis ei oleks vaja selliste meetoditega tegutseda on palju rahvusvahelisi organisatsiooni, sealhulgas ka heategevuslikke ja isegi UNESCO teavad, ainult Elaveeri kaudu on võimalik äh, annetusi teha. nii et Kanalisaared ja Delaveer, kaotage, likvideerige see kõik ja siis kaob ka probleem. meie ei ole probleemi põhjustanud, poliitika on probleemi juureks. <laughs> härra Plandel Vignal. Just... ma tänan. ma vastan ühele küsimusele, mis mulle suunati see puudutab seda dokumenti, mida me kriisist väljumise strateegia kohta koostasime ja ka tuletisinstrumendid, mida me seal käsitlesime. ma arvan, et ma olen väga täna olnud siin Äh, lähtunud sellest, mida ma ka selles dokumendis kirjeldasin, kui me vaatame kriisi põhjuseid ja kõiki neid probleeme, millega on nüüd vaja tegeleda, ma leian, et praegu on täpselt samamoodi nagu tollal ja Basel kolm alased ettepanekud ongi sellele suunatud. meie dokument äh, tegelikult käsitles kahte kõige tähtsamat küsimust. kõigepealt finantsvõimendus ei olnud kaalutud ja see oli kõige suurem probleem, sest turgudel ei olnud piisavalt kapitali ja nüüd teine probleem, see eristamise küsimus, et kus võib tegeleda investeerimispanga tegevusega ja tuletisinstrumentidega ja kus nende tuletisinstrumentide tulemusena kapitalipangad ohtu satuvad. seda on vaja eristada. ja nüüd see holding firma struktuur on midagi, mida me samuti käsitlesime oma dokumentides ja kui keegi selle vastu huvi tunneb, siis on väga huvitav hea dokument, mis, mille APRA, Austraalia reguleeriv asutus eh, koostas ja ütles, et kuidas eh, mitte tegutseva valdusfirma puhul tütarettevõtetega toimida. see ilmus just äsja märtsikuus, väga selge järelevalve aspekt on selles dokumendis ära kirjeldatud. ja kui me arutasime eh, neid ettepanekuid ja seda eristamist, see finantsvõimenduse suhtarvu suhtes näiteks meil olevat üksmeel vähemasti mingisugune üksmeel, aga kui asi puudutab tütarettevõtteid ja mittetegutsevaid valdusfirmasid, siis mina alati kasutan seda eh, Santanderi näidet. Eh, sekret-, peasekretär ja Santanderi tütarettevõtte juht koos äh, kirjeldavad seda, kuidas äh, see tütarlaste struktuur peaks välja nägema, et nende äh, oma kapital peab ülejäänud kontserdist lahku, lahus olema ja siis ütles Standarderi juht, et aga nii meil ongi. ja seadus näeb ju nii ette, aga paljud ei järgi seda. see on rumal muidugi öelda, et Euroopa pankadel ei saa olla tütarettevõtteid. meil on ju tütarettevõtted ja näiteks äh, siin kõrval istub üks selline, kellel on need. ja peab ütlema, et nad ei teinud kõiki rumalusi kaasa, mis kriisi ajal olid. ja üks asi on see subsidiaarse tütarettevõtete struktuur ja teine nende geograafiline paigutus. selline struktuur on hea. nüüd Santanderi puhul on just head valitsemistavad olnud tugev külg. aga probleeme, no tõesti, võib tuua häid näiteid heade valitsemistavade kah-, kohta, aga alati on üks halb näide ka tuua ja kui alati loota selle peale, et meil on alati hea esimees ja hea juhatus, siis ühel hetkel see võib-olla ei ole enam nii ja selleks puhuks peab olema õiguslik raamistik, peab olema selline tütarettevõtete mm, struktuurid, kapitale kohalduvad sätted, sest tõesti mingil hetkel võib selguda, et kapitali ei ole, kui teda vaja läheb. nii et ma suhtun väga kirglikult sellesse probleemi, et kui nüüd selle peale ei mõelda ette, siis tegelikult me kriise tulevasi ei lahenda ja tegelikult oma ülesandeid ja kohustusi ei täida. ei tohi lubada kommertspalkadel asju segada äh, San- ja Santanderil on väga hea näide sellise konglomeraatide, kontsernide kohta, kus need asjad on lahus, kenasti hoitud. nii et seda on võimalik teha ning kas kellelgi tuli kõik see täna, mis me kuulsime siin üllatusena, ei sugugi mitte. me tegelikult juba avaldasime selle koos minu kaasautoriga Pariisis need paar aastat tagasi, need mõtted Basel kaks kohta ja äh, ütlesin needsamad ideed välja. aga probleem on selles, et alati, kui te loete Basel kolme, siis te näete, et see, kuidas ta on kirjutatud, tegelikult on üle võetud tsitaadid Basel kahest. aga niimoodi me probleeme ei lahenda, sest tegelikult põhitähtsad asjad jäävad käsitlemata, just see finantsvõimenduse suhtarv, see eh, kapitali lahus hoidmine, kapitaliga mitte riskeerimine ülemäärane, need on asjad, mis tuleb lahendada, muidu me kriisidest üle ei saa. ma tänan ja nüüd saadikud jälle, Kei, palun. Thank you and thank you to the, the whole load of ma tänan, suur tänu paljudele ehm, sõnavõtjatele ja esinejatele. mina tahaksin käsitleda seda teema, mis tõusetus möödunud nädalal ja finants, majandus, sotsiaalkriisi erikomisjonis. me kuulsime poliitikaosakonna ettekannet ja öeldi, et kriisis loodeti liiga palju reguleerijate peale ja ka finantssektori peale ja eriti Basel kaks peale, selle matemaatiliste mudelite peale. ja kui need matemaatilised mudelid on ühelt poolt ähm, osutunud heaks, teiselt poolt kriisiaegadel on nad ka ähm, puudulikuks osutunud ja selline riski äh, isu ja kollektiivne kokkukukkumine toimusid ja need mudelid matemaatiliselt ei toiminud selles olukorras, kriisiolukorras. ja kõik need finantsinstitutsioonid ja reguleerijad ju kasutavad tegelikult ühesuguseid mudeleid ja ja tegelikult need mudelid tegelikult käivitavad ühesugused riskimaandamismeetmed kriisiolukorras. kas ollakse nõus, et matemaatilistele mudelitele on liiga palju loodetud ja mida on nüüd võimalik tulevikus paremini teha? Merci, on a beaucoup parlé anglais, allemand. täna me oleme väga palju rääkinud inglise ja saksa keelest, nii et mina hakkan nüüd prantsuse keelt rääkima suur tänu, et te siia tulite, ma arvan, et see mõttevahetus on väga oluline, see on oluline ka meie kodanike jaoks, ma olen pisut karmisõnaline, Baseli komitee on miski, mis ta tegelikult nagu polekski olemas, me ei kuule sellest kunagi midagi ja mul on väga hea meel, et meil see arutelu siin toimub, tegu on küsimustega, mis on mõjutanud meid kõiki, ma täheldan sügava rahulolu seda, mida te ütlesite väikeste äh, hoiukassade, kooperatiivpankade kohta, mis äh, tihtipeale äh, paljudes liikmesriikides lausa viiekümne protsendi ulatuses ähm, finantseerivad ettevõtteid, kuid härra Blandel-Vignal küsimus on selles, et mitte ei pea reaalmajandust maja finantseerima, kuid milline peaks olema see vahend, mis peaks pika, pikki projekte ja programme finantseerima. Eh, millised peaks teie arvates olema parimad meetmed selleks, et eh, pikaajalist finantseerimist julgustada? ning veel teine küsimus eh, härra Blundel Vignal, mul ei ole midagi Santanderi vastu, kuid kas see mudel on kõige sobivam Euroopa siseturu jaoks? me oleme ju Euroopa Liidus ning see on süsteem, ei soovi, et iga liikmesriik eh, omaette üksi tegutses oma pisikese kapitaliga, nii et kuidas see te, mudel teie arvates sobib eh, meie siseturuga uh,? Uh, Mr Strejček uh,. Thank you, madam chair, I'll I'll be quite brief and uh, I... järgmine kõneleja, suur tänu, proua esineja, teeme ka lühidalt, mul on küsimus härra Treichlile Erste Grupp pangast kelle avatust äh, ma siin täna hindan kõrgelt. hiljutine OSCD aruanne on öelnud, et äh, pangade preemiaid tuleks kohelda erinevalt, kas tegemist on laenupangaga või on tegemist laenu edasimüüva pangaga. kas äh, see aitaks? lihtne küsimus. suur tänu. suur tänu kas keegi saalist veel soovib sõna? sellisel juhul mina ise äh, ka mõned märkused teeksin. iseenesest katavad need juba neid valdkondi, millest siin on räägitud, eriti mis puudutab Baseli mõjuhinnangut. härra Valter, te oma vastutes, vastustes olete keskendunud Äh, ainult ajastatusele. Te räägite küll makro- ja mikroefektist, kuid meie komisjoni liikmed äh, või vähemalt mina ise oleme, olen huvitatud sellest, et kas te lähenete asjale ka natukene laiemast kontekstist, arvestades seda, mis, mis mujal toimub ja mida me oleme praegu ette võtmas kapitaliturgude ja tuletisinstrumentidega äh, siis väljaspoolne, lisaks nendele lisakapitalinõuetele, mida teie seate, ma tean, et teie pädevusvaldkond on pangandus, kuid ega pangandust ei saa vaadata praegu isolatsioonis. ja siit jõuangi järgmise punktini, puhvrite kasutamine äh, et neid oleks võimalik äh, mustematel päevadel ja majanduslanguse aegadel kasutada. ärgem unustagem, et me praegu oleme alles majanduslanguse kontekstis tegutsemas või vähemalt on majanduse taastumine alles võtnud esimesed sammud. nii et kuidas teie puhvrite mõte sobib kokku tänase reaalsusega? see on ju liikmesriigiti erinev. nii et kuidas äh, on üldse võimalik äh, ühtset rakenduskava paika panna, kui Äh, olukord on praegu liikmesriigiti nii erinev. ja Case Winburn äh, juba ütles põhimõtteliselt seda, aga et äh, järgmise mandaadi ajal juba me olime väga mures järelriskide ja korrelatsiooni osas ja Basel kahe osas me nõudsime, et komisjon nende järelriskide osas midagi ette võtaks ja ma ise rääkisin korrelatsioonist päris palju. nii et äh, mõnes mõttes meile küll on meeltmööda see, et midagi tehakse selles osas, kuid kuidas me saaksime tagada selle, et äh, asi ka õige suuna võtaks äh, üldise äh, efekti puhul ja et me lihtsalt siin ei paanitse ja ei keskendu praegu ainult sellele, mis on juhtunud viimastel aegadel. nii palju siis küsimustest ja sõna teile kõigile veel kord ja härra Valter, teie jällegi esimesena. suur tänu. kuid siiski veel, härra Kaaras soovis veel sõna Äh, kas kohe praegu või lõpus, praegu ütleb härra Kaaras äh, ja raportöör saabki siis nüüd järgmisena sõna. proua esinaine, suur tänu teile! tänane arutelu siiamaani on äh, esile toonud üsna palju asju. kõigepealt selle, et kui oluline meie komisjon on ja esimene märgus, mis ma teeksin, on see, et kui me ei suuda siin asju saada õigesti tasakaalu, kui Euroopa Liit ja pangandusstruktuurid ei arvesta rohkem meie majandusstruktuuridega, siis kui Baseli otsused langetatakse ja sellele tuleb järgi direktiiv, ei saa selline asi ilmselt parlamendis enamust. ja seega tuleb äh, hakata lahendama küsimusi, mis on äh, lahendamata ja seega minu küsimus teile, härra Valter, on järgmisena. Teie vaatevinklist vaadatuna, millised on äh, need aspektid, mis Baseli komitees on praegu veel lahenduseta? millal äh, jõuavad meieni äh, QIS4 uurimise, uurimuse tulemused ja kas on tulemas ka mõjuanalüüs reaalmajandusele, eriti arvestades erinevaid majandus- ja pangandusstruktuure, mis on eriti olulised just nimelt ju VKE-dele. Te rääkisite kauplemisportfellide kalendrite osas ja et probleeme oleks ühise ajakava osas. Te ütlesite, et kauplemisportfellid äh, tuleks siis äh, arvepidamises, äh, ühesõnaga nende sulgemiskuupäev on aasta lõpuga, ameeriklased oleks huvitatud hoopis kaks tuhat üksteist aasta neljandast kvartalist võib-olla aasta kaks tuhat kaksteist hoopis, G kakskümmend arvas, et äh, rakendamisele peaks see tulema aastal kaks tuhat kaksteist, äh, nimelt siis kapitalinõuete direktiiv number neli, äh, meie aga ei ole sugugi kindlad, et kas kapitalinõuete direktiiv number kolm selleks ajaks rakendub. nii et kas keegi neid ajakavasid ja kalendreid, mis välja pakutakse siin ja seal, omavahel ka võrdleb? Teie ütlesite, et äh, ettepanekute kiirustamise, et ettepanekuid mõjutavad ka see kriisiolukord, kuid äh, me peame mõtlema ju ometi sellele, et kas meie äh, reeglid ja seadusandlus maandab riske piisavalt, milline on olukord tegelikult majanduses, kuidas oma kapitali osa suurendada ja kuidas see mõjutab VKE-dele antavaid laene, arvestades seda, et Euroopa pankade struktuurid on niivõrd erinevad. eelmisel nädalal jälle meile räägiti sellest või vähemalt näidati meile uuringute põhjal, et praegu ei ole Euroopa suutnud ära defineerida kapitali. ja praegune definitsioon äh, Äh, toetab börsiettevõtteid äh, ja on kahjuks äh, börsivälistele ettevõtetele. ja see teeb selle, et mitte ei ole kõik turul tegutsejad võrdsed, vaid hoopiski ebavõrdses olukorras. ja see probleem tuleb lähen-, lahendada, arvestades, et pangandusstruktuurid ja majandusstruktuurid on nii erinevad, nii et ma kutsuksin teid üles süüvima asjasse ja mitte ütlema, et meil õnnestub tasakaal saavutada kui tulemuseks on ettepanekus börsivälised ja börsiettevõtted on lahku löödud ja sellisel juhul börsiettevõtetel on lihtsamad reeglid, siis äh, on ju lõhed väga suured. ja arvestades äh, süsteemi iseloomu, siis äh, meie olukord ju praegu kapitali osas on hoopis teistsugune kui Ameerikas. ja meil on väga palju riske võetud kapitali peale. ja neid riske tuleks muidugi vähendada. tänast olukorda arvestades on see aga raske suur tänu ja nüüd siis härra Valter, teil sõna. ega meil rohkem aega ei ole, kui veel umbes kuskil kakskümmend minutit, viisteist minutit, ähm, seitseteist kümme peaks lõpetama. sest kaks päevakorrapunkti on veel. aga see, härra Valter, ei tähenda seda, et teie kõik selle lisaaja peaksite ära kulutama. härra Valter, jah, ma annan endast parima, olulised teemad, aega on vähe Äh, mudelitest sõltuvus, jah, tõsi see on äh, ja probleem ka. kahjuks lihtsat vastust mul teile öelda ei ole, et äh, A korda X on hea valem, korrelatsioonivalem raske valem, nii ei saa öelda me peaksime ühele asjale lähenema mitmest küljest, riskipõhine, mm, võimenduspõhine, nii edasi kui keskenduda ainult ühele mudelile likviidsuse äh, tõusuperioodidel, oleks riskantne. mis nüüd puudutab pikemaajaliste projektide eelistamist, mis majandust äh, toetaksid, oleksid keskkonnasõbralikud ja nii edasi, siin ma jällegi arvan, et stabiilsema panganduse toetamine äh, mille eesmärgid on pikemaajalised, kus äh, samuti ka täiesti selgelt on pikaajaliselt äh, paigas äh, nii-öelda tunnustusmudelid, mitte ei keskenduta ainult tänasele ja praegusele ja täna raha teenimisele, igasugused küsimused siis nagu ähm, protsüklilisus ja nii edasi, et kõik see peaks viima selleni, et meie pangandus tulevikus oleks rohkem tulevikku suunatud ajakavad, laiem kontekst, puhvrid. taaskord peame koondama üsna mitmed infoosakesed siis juunis-juulis ja see on väga oluline, hästi mõõdetud ja äh, läbimõeldud ettepaneku tegemiseks. seda me ju ometigi tahame ja peame arvestama ka nende seisukohtadega, mida komisjon on täna väljendanud. ja muidugi kõige olulisem on see, et äh, kuidas meie uus mudel hakkab ettevõtteid mõjutama, panku mõjutama ja kui palju see kapitali suurendab võrreldes tänaste määradega. ja kuhu me tahame jõuda mis on meie meelest mõistlik tulemus ja muidugi ka kulud. nii et üritame võtta sellise integreeritud lähenemise, see on hoopis teistsugune kui tänased äh, seni nähtud mudelid näiteks Basel üks puhul, me üritame erinevad osakesed kokku panna ja jõuda siis läbimõeldud äh, tasakaalus äh, ettepanekuni. räägiti siin palju erinevatest pankadest äh, kooperatiivpankadest ja nii edasi, kui me vaatame praeguseid nõudeid, see kurikuulus üheksakümne kaheksanda aasta Sydney kokkulepe ei räägi üldse äh, kooperatiivpankadest. nii et äh, me, mida me oleme üritanud praegu saavutada, on tasakaalu loomine selles osas, et mida see tähendab printsiipide jaoks me ei saa lubada ainult seda, et äh, ärimudelid, mis praegu on turul tegutsevad, ei ole tunnustatud ja sellepärast me tahamegi öelda, et mõni, mõningad nendest neljateistkümnest põhimõttest võib-olla ei ole rakendatud. näiteks äh, ma ei tea, kooperatiivpankade puhul. ja tööd tuleks selles osas kindlasti äh, jätkata ja ära defineerida, mida see tähendab Euroopa kontekstis. Baseli komitee liikmeid on kakskümmend seitse ja kindlasti Euroopa kontekstis tegutsev võib-olla natukene ebaproportsionaalselt, aga me üritame ka siin tasakaalu leida. nüüd kapitalitüübid, te vist räägite vaikivast osalusest ja nii edasi, ja jällegi äh, see, mida me kõige rohkem õppisime selles kriisis, on see, et kui institutsioonid sattusid löögi alla, äh, pöörasid äh, turud silmad sellele, et kus kapital kõige rohkem kaob ja et kust kõige rohkem eh, siis põhikapitali osa kaob. nii et kindlasti see komponent eh, peab saama toestust. korrelatsioonid, järelriskid, eh, olen teiega täiesti ühel meelel ja rääkisin ka natukene sellest, kuidas me võiksime olukorda parandada, puhvrid, üleminek uutele standarditele me oleme öelnud seda, et äh, üsna mitmed institutsioonid on praegu äh, suhteliselt mugavas olukorras, aga šokid on tulemas, neid on juba horisondil näha. ja oleks väga kahetsusväärne, kui pangandussektor äh, ei hakkaks praegu tegelema puhvrite paisutamisega, selleks et ennast ette valmistada sellele, mis sealt horisondi tagant veel peale võiks tulla. nii et meie jaoks on oluline ka paketi osas kokkuleppele jõudmine, et me saaksime tööstusele anda väga selged eesmärgid ja sihid paika. Barbara, palun. kõigepealt märkused siseturu kohta. jaepangana tundub meile, et äh, organisatsiooni struktuur sobib meie äritegevusega väga hästi kokku ja me oleme üldiselt sellega suhteliselt rahul. seda me teeme kõik sisedistsipliini ja korporatiivjuhtimise eh, nimel see ei tähenda aga seda, et seesama mudel sobiks teiste ärimudelitega ja nüüd veel märkus äh, selles osas, et me oleme liiga sõltuvuses mudelitest. mulle tundub, et teinekord kogu see mõte on natukene liiga ülepaisutatud. paljude pankade puhul on äh, majanduskapitali lähenemine suhteliselt hästi toiminud. kõigepealt likviidsusriski, riski rahastamine, mis muidugi sellele kriisile panustas ei ole tegelikult kunagi olnud peidetud, pangad on olnud väga avatud selles osas. ja muidugi tekib küsimus, miks see risk ei ole maandatud siis mudelitega. nii et põhimõtteliselt need mudelid tegelikult äh, väga halvasti ei olegi ennast õigustanud. nüüd äh, need äh, protsüklilised mudelid minu meelest ka on hästi ennast ära teeninud meie parameetrid saavad kinnituse eh, ikka ja jälle, järelevalve on ka nende osas väga selge, kuid igal mudelil muidugi on omad piirid, arutelusid on palju, eh, tavapäratu jaotus ja nii edasi, aga kui distsipliin on paigas, ja asutuse juhtkond on teadlik, millised riskid kaasnevad selle mudeliga, siis võib äh, mudelitest minu meelest palju kasu saada, ilma et äh, sellest erilist kahju tõuseks. kuid kõik äh, minu meelest jällegi sõltub sellest, kuidas asju juhitakse. juhtimine allub aga ainult järelevalvele. Hispaania pank on suurepärane näide sellest sellepärast, et nad tulevad iga päev mu laua ette ja küsivad mudelite kohta. Ehm, suur tänu, härra Trechel! suur tänu, alustan ka nendest matemaatilistest valemitest, ma olen täiesti nõus ehm, kõneleja seisukohaga. Neid on liiga palju, nendest sõltume me liiga palju ja pangad ei tegutse tegelikult eh, eriti nende alusel aga kui me tahame vastutust jagada, siis need inimesed, kes optsioonide teooria osas said äh, Nobeli preemia, võib-olla nendelt peaks selle ära võtma, võib-olla postuumselt, aga ikkagi võiks neilt selle ära võtta, sest nemad on ka palju kurja kaela toonud. ja meie oleme jaepank. meil on viiskümmend tuhat inimest hingekirjas nelikümmend üheksa tuhat seitsesada umbes kaksteist saavad äh, preemiat äh, paar tuhat eurot kõigest. ja need on need inimesed, kes need laenud ette valmistavad ja põhjused, miks me neile nii suuri preemiaid äh, maksame, on sellepärast, et selliste lihtsate laenude andmisega eriti palju raha ei teenita Äh, mõnedele suurtematele juhtidele maksame me jah äh, preemiaid välja, kuid enamus, kes äh, väikese kapitali tehingutega tegelevad, nemad ei saa selliseid suuri preemiaid. Need inimesed, kes meid kriisist välja vedasid, tegelikult jäävad nendest tohututest preemiatest ilma ja vot see küll ei ole õige. ja neid mõjutab see kriis ja pankade vastane teatav ebasoodne suhtumine mõjutab neid ju samuti ja tõesti, probleem on see suur. ja midagi, midagi tuleb selles osas ette võtta. nüüd puhvrid. ma ei taha muidugi siin Hispaaniat väga palju reklaamida, minu naaber siin vastutab selle eest. süsteemselt on äh, see väga oluline pank, meie ärimudel on sama kui Santanderi mudel ja keegi küsis mu käest, kui ma siia ruumi tulin, kas Erste on tõesti pank. Nad üldse ei teadnudki, et me oleme tavaline pank ka, nii et võib-olla peaks ma ka siin ennast rohkem re reklaarima. kuid veel siis märkus puhvrite kohta. minu meelest on see ülitähtis. see, kuidas see süsteem on praegu paigas, hetkel tulevikus äh, hakata tulu tooma, kuid täna seatakse kapitalimäärad vastavalt sellele, mida puhvrid nõuavad. ja kui lõpuks see määr on kuus protsenti ja kui tahate veel siis akts-, aktsionäridele dividende maksta, tuleb reservi panna üheksa protsenti. või aktsionärid lihtsalt lähevad minema. sest nad teavad väga hästi, et te ei suuda vastasel juhul neile dividende välja maksta ja seega on vastupidine tegelikult tõsi, et selline puhvrite süsteem järgnevatel aastatel nende pankade puhul, kus ei ole aktsionäre või kelle aktsionär ei ole huvitatud dividendide saamisest, on märksa paremas ja soodsamas olukorras, nii et põhimõtteliselt toetate te sellega sellist pangandussüsteemi, mille osas Euroopa Komisjon on olnud äärmiselt kriitiline te toetaksite näiteks Deutsche Landespanki, sest keegi neilt pole palunud dividende, neil pole e-, elus olnud ka võimalus neid dividende välja maksta ja ega neid ei huvita ka, need puhvrid seega. nii et äh, minu meelest äh, sellega peaks küll olema väga ettevaatlik. ja veel Hispaania. Hispaania süsteem on minu meelest olnud äh, eriti edukas tsüklile vastu toimivate meetmete osas. see on äh, üks äh, Hispaania pangandussüsteemi kindlaid äh, tugevusi ja miks me ei võiks seda üle võtta omamoodi, miks peaks jälle siin uue jalgratta leiutama? suur tänu! ja härra Blanden-Vignal, palun jah, viimane sõna siis. matemaatilised mudelid. see oligi minu meelest minu sõnumi sisu, et kogu see lähenemine, et tehakse selliseid kui te üldse teate midagi Baseli süsteemi aluseks olevatest mudelitest, lugege koodi kahe tuhande aasta dokument läbi, sealt tuleb väga selgelt välja, et kogu see süsteem on üles ehitatud äh, Äh, panganduskriisidele, mille põhjustab ülemaailmne äritsükkel, kui meil on individuaaltoodete ja liikmesriikide puhul äh, kriise tulemas, siis selles osas Basel eriti midagi ei ütle. ja kui te arvate, et äh, korrelatsiooni koefitsient aitab siin midagi lahendada, et tõstame ühte koefitsienti või teist mõne protsendipunkti võrra selleks, et tagada korrelatsioon, see on tegelikult ainult Äh, esialgse tulekahju kustutamine, nii et äh, need probleemid tõstavad jälle, tõusetuvad jälle ja jälle. Need mudelid äh, baseeruvad tavalisel jaotusel ja me ju teame, et kriisiolukorras tavalise jaotuse mudelid ei rakendu ja midagi tuleks teha selles osas, et mudelid jääksid taustale, meie eeldame väga sel-, meie eelistaksime väga selgeid reegleid võimenduse alal näiteks, ja oleme alati rõhunud ka sellele, kui oluline on äh, difer-, diferentseerimise võrdluspunktid ja et oleks kontsentratsioonile ka mingisugune äh, nii-öelda karistus välja mõeldud, äh, võib-olla see oleks meie jaoks natukene käegakatsutavam lahendus. nüüd küsimus Silvi Kularilt, kaks osa sellel küsimusel üks puudutab seda, et mida oleks võimalik ära teha pikaajalise finantseerimise osas. üks vastuseid sellele kindlasti on korporatiivse juhtimise reform, see on minu meelest väga oluline. loomulikult neid asju siin sõnadesse ära teha on lihtsam kui tegudes, aga finantsstabiilsus äh, nõukogule oleme meie oma soovitusi teinud äh, ähm, korporatiive juhtimise osas, arvestades tänast riiki, kuid äh, e-, ega ei ole kuulda, et riigid hea meelega selliseid reforme ette võtta tahaksid. mingisuguseid kohustusi äh, seada ei taheta näiteks küsimused selle kohta, et kes siis riskiametnikule maksab, kelle eest ta vastutab, ja nii edasi ja läbipaistvus on riike, kes ütlevad, et me oleme huvitatud korporatiivjuhtimise kõrgest tasemest, kuid samas tahame äh, reegleid muuta, nii et me saaksime kapitaliturud äh, ümber muuta soodsamate reeglite alusel, kuid see ei ole võimalik, kui hakatakse kohe alguses äh, asju reeglite taha paikama. läbipaistvus on meie jaoks kõige olulisem, kui tegemist on kapitalituru tootega, siis see peab minema ka kapitaliturgude nõuete alla kui ei, siis teistel reeglitel ja nii edasi, kui me hakkame neid asju omavahel segama, siis me ei saa üldse ju rääkida korporatiivse juhtimise standarditest, inimesed lihtsalt ei tea, mis ettevõttes juhivad. aga mm, nüüd lahkulöömine kui mõned pangad või tütarettevõtted tegelevad jaepanganduses ainult VKE-dega ja nende kapital tuleks mujalt. kui me homme siin midagi muudataksime, alles hiljuti käis meil Royal Bank of Scotlandi esindajad, kes ütlesid, et kui te tahate, et VKE-dele jällegi laenud avaneksid, see on ju oluline majanduse aitamiseks täna, siis üks võimalus oleks kindlasti mõned äh, tütarettevõtted kapitaliseerida, lüüa nende kapital lahku emaettevõttest ja siis oleks äh, selg, pilt homme hommikul märksa selgem, nii et minu meelest need asjad on omavahel küll väga seotud. ja siis esitati küsimus Euroopa Liidu siseturustruktuuride kohta, nii edasi. see on ka otseselt seotud sellega, mida ma olen seni rääkinud. küsimused äh, siis järelevalve, järelevalve institutsioonide osas äh, ja nii edasi siseturg on ju suurem kui näiteks ainult Saksamaa või Prantsuse turg ja seega meil on vaja järelevalveinstitutsioone, mis oleksid võimalik, kes oleksid suutelised haldama ka piiriüleseid panku. kuid meie eelistame, isegi kui me teame, et see kunagi nii ei lähe, sellist laiemat regulatiivstruktuuri, et institutsioonid öö, järelevalveinstitutsioonid järjepidevalt saaksid äh, toimida ka rahvusvaheliste pankade puhul. sellega ma siis praegu lõpetaksin, arvestades seda, et aeg on otsas. suur tänu, ütleb proua esinaine. Äh, suur tänu teile kõigile. ma tean, et komisjoni esindaja härra Schvaltz on saalis kohal Äh, ega te igale küsimusele ei jõuagi nüüd enam vastata, kuid võib-olla üks küsimus komisjoni esindajale, mis paljudele huvi pakub, eriti raportööridele, raportööridele ja variraportööridele, härra Valter nimelt rääkis siin, et et Baseli komitee ootab seda, et juunis-juulis äh, pilt selgub äh, läbi mõjuanalüüside, et siis peaks selguma, kuidas need asjad omavahel kokku lähevad, aga kuidas meie sellega saaksime arvestada arvestades äh, siis kapitalinõuete direktiivi kolm ja neli vahelisi suhteid, äh, me oleme natukene mures, äh, et kas meil õnnestub siis kapitalinõuete direktiiv kolm sätted paika saada ja kui meil sinna paika siis saame, selgub järsku, et Baseli komitee on tulnud lagedale millegagi, millega meie pole suutnud arvestada. nii et mida komisjon on nõuks võtnud selles osas ära teha? Before ma tänan, enne kui ma sellele küsimusele vastan, teen ka väikese sissejuhatuse, mida meie komisjonis teeme. komisjon toetab G kahekümne agendat ja Baseli komitee tööd. me töötame tihedalt koos Baseli komiteega kõikides nendes küsimustes, tagamaks, et igasugused Euroopa eripärad ja struktuuri erinevused, ärimudelite erinevused ka läbirääkimistel kajastamist leiavad nüüd, mis puudutab mõju, jah, Euroopa Komisjon leiab, et mõjude hindamine on ülimalt oluline. ja komisjon palus, et Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee aitaks meid siin, sellepärast see tõestab, et me peame asja väga oluliseks, nii et väga palju tehakse ära ka Euroopa järelevalveasutustes seas, et vaadata, milline mõju saab olema Euroopa struktuuridele nendel reformidel. ma rõhutan ka konsultatsioonide tähtsust. me tahtsime tõesti, et mõistetaks Euroopa eripära ja sellepärast käivitaski Euroopa Komisjon konsultatsioonid paralleelselt Baseli komitee eh, konsultatsioonidega ja meie konsultatsioonid lõppesid kaks nädalat tagasi. meil oli ka avalik kuulamine möödunud nädalal, möödunud esmaspäeval ja sada viiskümmend osalejat oli seal kohal ja kõik tahtsid äh, sõna ja sõnaga said. nüüd, mis puudutab ajakava. me loodame, et esialgsed tulemused selguvad äh, mõjude analüüsis juba suveks ja see on täielikult kooskõlas Baseli komitees toimuvaga. nüüd komisjoni tasandil me peame väga oluliseks ka seda, et makromajanduslikku mõju analüüsitakse. me sellepärast Euroopa Keskpanga abiga ja teiste ekspertide abiga viime läbi sisemist analüüsi selle kohta. ja lõpetuseks veel üks väga tähtis aspekt, nimelt tahe koostööd teha ja läbipaistvus. see on ülimalt oluline, sest mõnedel ettepanekutel võib olla tõesti ränk mõju. ja üks asi, mis näitab ähm, meie tahet konsulteerida, nimelt veebruarikuus toimus ähm, konsulteerimine ja kuulamine oli möödunud nädalal, kõik see näitab, et me tahame ära kuulata kõik kõhklused ja kahtlused mis sidusrühmadel on, midagi ei ole praegu hetkel ära otsustatud. me saame aru, et on Euroopal oma äri, eripära, mis peab kajastuma ka lõppettepanekutes. nii et minu poolt on see kõik. kui te tahate minult veel midagi teada, siis küsige no,. I... ma arvan, et ma olen juba kuritarvitanud siin ettekandjate heatahtlikkust ja raportöörid tahavad juba asuda järgmiste päevakorrapunktide juurde, igatahes ma tänan teid väga. ja selge on see, et me ei tohi unustada ka mõjude analüüsi, see tuleb ära oodata, enne kui me õigusloome juurde asume. aga esimesel juunil härra Karasi raporti eelnõud me arutame ja muudatusettepanekuid saab teha kaheksanda juunini ja kahekümne kaheksandal hakkame neid muudatusettepanekuid käsitlema ja kuuendal september toimub meie komisjonis hääletus. selline on praegune ajakava, mis puudutab härra Karase ähm, ette raportit kapitalinõuete direktiivid neli kohta. nii et ma tänan kõiki sõnavõtjaid ja ma juba näen, et siin vahetatakse visiitkaarte, nii et me kavatseme ära kasutada teie oskusteadmisi ka tulevikus I'll just leave a couple of minutes. Äh, annan paar minutit aega nendele, kes tahavad lahkuda. palun vaikselt seda teha, sest me tahame minna edasi. ja Hans-Peter Martin peab saama oma arvamuse esitada vaikuses. nii et kes lahkuvad, palun lahkuge aga kiiresti ja vaikselt. um,. Could you, could you please hurry up because we do. palun kiirustage, meil on veel kaks punkti päevakorras. nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. kui te tahate rääkida omavahel, siis palun tehke seda ukse taga. ma annan sõna Hans-Peter Martinile, tutvustamaks oma arvamuse projekti, mis käsitleb äriregistrite ühendamist nüüd on vist piisavalt vaikust. härra Martin, palun, teil on sõna. ma tänan, proua esimees, tõepoolest, ma saan teha üsna lühidalt. ehkki see tundub üsna abstraktne teema ja tehnilise iseloomuga, aga see seondub otseselt sellega, mida me oleme paljudes valdkondades juba arutanud, nimelt, et finantsturgudel on, jääb vajaka informatsioonist, eriti kui tegemist on börsil mitte kauplevate ettevõtetega ja Eh, on leitud, et on vaja äriregistrit paremini omavahel ühendada. Eh, praegune õigusraamistik näeb ette, et üksikutes liikmesriikides on olemas sellised elektroonilised äriregistrid või on nad kuskil piirkonda tasandil olemas, aga nende vahel ei ole eh, liideseid ja see on nüüd jäänud ette siseturu arengute teel ja samuti on vastuolus Euroopa Kohtu lahenditega, kus öeldakse, et peab olema võimalik ähm, kasutada äriregistrit teise liikmesriigi territooriumil. ja väga hea on see registrite ühendamine ka majandusseisukorrast ning kui ühendused puuduvad, siis tarbijatel ei ole piisavalt teadmisi, õiguskindlust. ja siin on räägitud ka arvudest, et kui palju õnnestub kokku hoida aga üks on selge. kui kakskümmend seitse liikmesriiki on ühendatud äriregistrite kaudu, siis kolm-neli miljonit eurot on kokkuhoid. Euroopa äriühingute organisatsioon siiski leiab, et see kõik peaks olema äh, vabatahtlik aga kui see jääb vabatahtlikule alusele, siis saab see olema keeruline. nii et esialgu on asja uurimisega tegeldud ja need süsteemid, mis meil praegu on, on paraku eh, piiratud ulatusega, aga paku meile neid võimalusi, mida tegelikult me vajame. me oleme neid asju arutanud juba üsna põhjalikult, et kuidas eh, hõlpsasti investoritele, kodanikele informatsiooni jagada ja teha seda läbipaistvalt nüüd raportöör soovitab, et äh, tuleb tagada läbipaistvus, selleks kinni pidada teatud nõuetest. meil paluti äh, kõigepealt öelda vastus küsimusele, kas me tahame sellist äriregistrite ühendamist, me ütlesime jah, me tahame ja teiseks me tahame integreeritud Euroopa lahendusi, aga samas me ei taha ka bürokraatiat eh, suurendada. Ehm, samas ei tohi ka unustada andmekaitset, meil ei ole mitte ainult andmeid vaja, vaid me tahame ka andmeid kaitsta ja tähtis on, et tõesti vajaduse korral andmed ehm, kättesaadavaks muutuvad ning et kuidagimoodi see andmete kättesaadavus konkurentsi ei kahjustaks ega annaks kellegi konkurentsieelist. nüüd on huvitav kuulata, mida kolleegid arvavad. Martin Üde. aitäh, härra Martin. järgmine kõneleja. suur tänu, proua eesistuja. ma esindan variraportööri Peter Siimonit, kes ei saa täna siin olla. meie leiame, et tegu on Euroopa Liidu jaoks väga olulise tööga siin on tegu tühikuga, mis tuleks täita. meil peaks olema ühtne äriregister. see on oluline eh, majandussuhete eh, arendamisel, eh, ettevõtete vahel, krediitide, laenude andmisel ja samuti ka õigusloomelistes küsimustes. tahaksin meenutada kolleegidele neid raskusi, mis on tekkinud teenuste direktiivi rakendamisena. aeg-ajalt me ei tea näiteks, kes see on, kes tegelikult teenust osutab. kui meil oleks olemas usaldusväärne äriregister, võiksime seda informatsiooni kergemini kätte saada ning see tekitaks õiguskindluse kõigile asja osapooltele ning me toetame selles osas täielikult raportööri seisukohti. leiame, et meil on vaja eh, üle-euroopalist kohustuslikku vahendit, sest ainult siis on sellel mõtet, kui ta kohustuslik on, selles osas oleme nõus ka komisjoniga, tegu, see peab olema kohustusliku äriregistriga, eh, mida peab olema lihtne kasutada ning see tähendab seda, et kõige väiksemate ettevõtete jaoks peab olema võimalik ligi pääseda sellele äriregistrile, neil ei tohi tekkida bürokraatlikke ja keelelisi probleeme, see peab olema selgesti loetav ning tegu on õiguslike ja andmekaitse küsimustega. tegu on meie jaoks kõige olulisemate kriteeriumitega ning lisaks kõigele me toetame seda ambitsioonikat initsiatiivi, sest nagu ma ütlesin, me peame selle tühiku täitma, mis praegusel hetkel endiselt meie ühisturgu mõjutab. kas keegi veel, härra Schwab soovib samuti sõna? Äh, ma sooviksin veel ühe mõtte juurde öelda, mis on väga oluline meie ühisturu jaoks. nimelt äh, mõned liikmesriigid ei pea äriregistreid väga usaldusväärseteks, teisteks äh, on, teistes riikides on tegu usaldusväärse materjaliga. näiteks äh, Ühendkuningriigis ei ole suurt usaldust äriregistri vastu härra Ulmanil on õigus, ma arvan, et nende registrite usaldusväärsus äh, tõuseks tublisti selle komisjoni initsiatiiviga seoses. ja need, see oleks kahtlemata väga äh, vajalik kõigile, kes äritegevusega äh, seotud on, meie toetame seda initsiatiivi. suur tänu teile, mina olen oma fraktsiooni variraportöör ning ma pean ütlema, et minu meelest on seotud see pisut äh, sellega, mida me tegime eelmise mandaadi ajal, mis äh, on seotud eraettevõtte äh, statuudiga. ja see puudutas siis seda, et mis, mida teha siis, kui ettevõtte emafirma on ühes liikmesriigis ja filiaalid teises liikmesriigis. jõudsime selleni, et peaks olema võimalik esitada andmeid ja detaile mõlemale, eh, mõlemasse asupaika. jõudsime ka selleni, et ühtne Euroopa register aitaks eh, dokumentide koostamist ja esitamist eh, koha peal. nii et ei tekiks topelt juurde nõudmisi erinevates äh, õigussüsteemides. nii et siin on äh, tegu selle asja teise küljega. me peame teadma, mis toimub, millised, äh, millistel ettevõtetel on võimalik infole ligi pääseda ja nii edasi. nii et minu meelest peaks olema sellest, peaks sellest hästi piisama et äh, informatsioon oleks kättesaadav ja nähtav. enamasti me räägime siin dokumentidest, mis on äh, kat-, kättesaadavad vaid ühes, ühes liikmesriikides, ma ei saa aru, miks äh, info, mis on kättesaadav ühes liikmesriigis, peaks olema mitte kättesaadav teistes liikmesriikides. ma pean sellesse asja pisut veel süvenema ma ei taha, et äh, me hakkaks mõtlema, et, äh, et siin on tegu liigse andmekaitsega, tegu on Euroopa Liiduga, tegu on ühisturuga, nii et sellega seoses minu arusaamist mööda see, mis peaks olema kättesaadav ühes liikmesriigis, peaks olema kättesaadav kõikides liikmesriikides. nii et seda on, ma sooviks ainult öelda praegusel hetkel, ma tegelen selle asjaga veel edasi e, ja ma kindlasti seda muudatusettepanekut, varsti on tähtaeg, härra Martin, kas te soovite veel lisada midagi? jah, suur tänu teile. suur tänu kõigile sõnavõttude ja mõtteavalduste eest, mis on väga selgesõnalised, kolleeg Urban. siin on selgelt näha, kui kaua, kelle olen ma läinud äh, ajakirjandusmaailmast, kui äh, teie esitaks selle suunalist muudatusettepanekut, teeksin ma seda ise. ettepanek peab olema selge, lihtne ja arusaadav. ma arvan, et see muudab teksti arusaadavamaks. mis puudutab äh, siis keskportaali loomist, siis ka selles osas me oleme täiesti ühel nõul, härra Schwab. ja mida ütles proua Pauls, siis äh, oleks väga hea, kui kõik andmed, mis on äh, olemas ühes liikmesriigis äh,, oleks kättesaadavad teistes liikmesriikides. ma, mulle tulevad meelde siin need ajad, kui me arutasime seda asja põhiseaduskomisjonis ja rääkisime ligipääsust äh, komisjoni ja nõukogu äh, äh, andmetele ja dokumentidele. meie eesmärgiks oleks, et sellised dokumendid oleks kõigile kättesaadavad. ja äriregistri puhul on see info ligipääs ilmselt lihtsam kui teistes küsimustes. suur tänu teile! suur tänu, muudatusettepanekute tähtaeg kümnes mai keskpäev ja äh, muudatusettepanekud vaatame läbi esimesel juunil, teisel juunil tahaksime komisjonis hääletada, vastutav komisjon, õiguskomisjon hääletab kahekümne kolmandal juunil millal asi jõuab täiskokku, on veel selgusetu, kuid kalender praegu siis selline, kümnendaks maiks muudatusettepanekud, palun. suur tänu ja tänase päevakorra viimane punkt, päevakorrapunkt number viis, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarved, kõik eh, osad ja Andreas Schwab on eh, meie raportöör härra Schwab. Äh, suur tänu, härra või proua esinaine, viimane päevakorrapunkt. Äh, üritan teha nii lühidalt kui võimalik, kuid räägime siiski tohututest rahasummadest ja võib-olla peaksime siis natukene veel üritame keskenduda. Lissaboni leping toob sisse uue eelarvemenetluse ja see tähendab seda, et äh, eelarvemenetlusest kujuneb erimenetlus kus nõukogu ja parlament ühe, esimesel lugemisel ja ühel ainsal lugemisel peab aasta eelarve paika panema. see on siis esimene muudatus, mille Lissaboni leping kaasa toob. Äh, minu seisukoht on see, et ma veel ei, et me ei tea sugugi, kas see asi üldse toimib või mitte, kuid variraportööride sekretäriaat üritab andest enda, endast parima, et see uus äh, süsteem toimiks. eelarvekomisjon äh, põhimõtteliselt vastutab ise selle asja eest kümnendal mail on tulemas äh, osa kolm raport muudatusettepanekud pea, tuleb esitada kaheteistkümnendaks maiks, nii et te näete, aega ei ole nagu väga palju. arvestades seda, et kõik läheb kiirendatud menetluse all. ja nagu ma olen oma taustdokumentides ka öelnud, ma eriti ei toeta sellist asja, aga hea küll, äh, muudatusettepanekud tulevad kõik, äh, saate siis raportöörile ehk siis minu töökoorem ainult suureneb. nali naljaks. räägiksin sisust. nüüd äh, täpsemalt siis sellest, äh, kui, kuidas Majanduskomisjon saaks eelarvekomisjoni aidata, kõigepealt konkurentsipoliitika ja statistika osas kindlasti ja Eurogrupp e. euroala ja Rahaliidu järelevalvajana. maksustusküsimustes samuti võiks meist abi olla. komisjon on selles osas nõukogu statistikale baseerunud oma prognoosid ja ette on nähtud siis mikrokrediidi eh, toetamine näiteks osas kolmteist, senisest rohkem. tuleb tunnistada, et ma pole isegi tervet seda eelarvet läbi lugenud, nii et ei hakka teid piinama detailidega ka. kuid, kallid kolleegid, me räägime seitsmeaastasest eelarveperioodist ja maksekohustused on tehtud seitsmeks aastaks ja igal aastal siis äh, tõstetakse ümber neid kohustusi. ja me oleme variraportööridega kokku leppinud selles, et meie eesmärgiks peaks olema eelmise aasta eelarveread tuua üles selleks aast-, sellesse aastasse kuid keskenduma peame kindlasti prioriteetidele. kõige olulisem on minu meelest ka statistiliste andmete korrektsuse tagamine. suur tänu, härra Ludvigsen! suur tänu, proua esinaine tõesti, uus äh, menetlustava peaks äh, dünaamikat natukene muutma. kui me tõesti tahame kuidagi lõpptulemust äh, mõjutada, siis tuleb meil reageerida kiiresti ja kohe. ja sellepärast on väga oluline, et meie läbi majanduskomisjoni seaksime väga selge positsiooni, oluline on, et majanduskomisjon räägiks ka ühel häälel meie vaatevinklist muidugi on selge see, et meie mõju on suurem, kui me oleme ühtsete ridade taha koondunud. nii et praegu tuleb leida konsensus äh, fraktsioonide vahel, et kujundada välja ühtne EKONi vastus ähm, eelarvekomisjoni raportile äh, esialgse komisjoni eelarve projekti osas ja meie esialgsed kohtumised on juba näidanud, et selline konsensuse saavutamine on täiesti reaalne. komisjoni eelarve eelnõu jätab üldmulje, et meie huvid on suhteliselt hästi kaetud, mõned küsimärgid meil muidugi on, kuid põhimõtteliselt on komisjoni ettepanek minu meelest vastuvõetav vaadates nüüd kogu seda eelarveprojekti, see on siin kaks tõsist probleemi. kõigepealt rubriik üks A, marginaal on väga väike. Te nimelt näete siin ka, et eelarve eelnõu summad on suurenenud esialgse projekti osas. viiskümmend koma üks miljonit eurot, see on ikka väga vähe taoline marginaal meile mitte mingisugust tegelikku liikumisruumi ei jäta, kui me tahame kuidagi majandustaastamiskava ka toetada. komisjon kindlasti hakkab siin sõrgu vastu ajama, kuid me peaksime mõtlema selle marginaali laiendamisele, tõstes mitmeaastast lage. teiseks, komisjoni äh, plaanid Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia rahastamiseks on küsitavad. komisjon ei näe mitte mingisuguseid uusi vahendeid ette selle äh, lipulaevapoliitika jaoks, vaid äh, tõstavad ümber tänaseid vahendeid ja siin minu meelest lasub ka tõsine probleem. ma olen täiesti veendunud et värskeid vahendeid äh, on vaja ju taoliste värskete strateegiate jaoks, see on eeltingimuseks äh, sellele, et asjad äh, õiges suunas liiguksid äh,, alguse saaksid õigest kohast. Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia teatavasti rahastatakse just nimelt rubriigist üks A. ja seega on minu poolt tõstatatud kaks probleemi omavahel otseselt seotud, meil ei ole lisamarginaale mitte mingisugusteks lisavahenditeks, rubriigi üks A jaoks ega ei ole ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia jaoks uusi lisavahendeid ette nähtud. signaali peaksime see, seega saatma selge välja komisjonile, et meil on vaja lisavahendeid, meil ei ole lisavahendeid strateegia kakskümmend kakskümmend rakendamiseks ja kui meil neid vahendeid ei ole, siis keegi seda, sellesse strateegiasse ka ei usu. suurtele sõnadele peavad järgima, järgnema ka suured teod nüüd konkreetsemad küsimused, siis äh, kõhklusi tekitab äh, mul see, et koordineerimise ja siseturu järelevalve osas on vahendeid kärbitud. me oleme näinud, et Eurotsoon on sattunud äh, tõsiste kõikumiste küüsi ja me peame toetama Eurotsooni. statistika, nagu juba räägiti, on sellega otseselt seotud valdkond ja siin toetan ma täiel määral komisjoni ettepanekut. vahendite suuren-, vabandust, kõneleja ütleb, et ta ei ole nõus komisjoni ettepanekuga. kärpeid on tehtud siin ja seal, osad nendest tuleb läbi rääkida ning mõelda tuleb ka sellele võimalusele, et me peaksime statistikat äh, kuidagi kvaliteetsemaks muutma ja räägitud on ka sellest, et kui oluline on juurdepääs usaldusväärsele statistikale prognooside tegemiseks maksu- ja tolliküsimused, siin ma ei saa toetada komisjoni eelarveprojekti, kuivõrd see ei rahulda sugugi seda vajadust, mis meil on rahvusvahelise koostöö järgi. üks positiivne aspekt eelnõu projektis on see, et on esialgne lahendus leitud Seireametile, peatükk kaksteist uus eelarverida sealt võetakse marginaalist umbes viisteist miljonit ja minu meelest äh, seda meil ongi vaja teha selleks, et äh, Seireameti äh, tööd rahastada ja see peaks kindlasti olema järgnevatel kuudel üks meie peamistest prioriteetidest. ja veel positiivset, komisjon on ette näinud konkurentsipoliitikale minevate vahendite suurendamise, majanduslik loomulikult rasketel aegadel peaks Euroopa Liit konkurentsivõimet kindlasti toestama, see on olulisem kui kunagi varem. ja kokkuvõtteks, terve rida olulisi küsimusi tuleb võtta arutellu, komisjoni eelarveprojekt endas mitte midagi üllatavat ei kätke, ei ole tõsist ebatasakaalu näha, vähemalt Econi vaatevinklist kindlasti mitte. suur tänu. suur tänu, härra Ludvigson ja härra Kaaras. lugupeetud raportöör lisaks sellele, mida eelkõnelejad juba ütlesid, tahan öelda järgmist. praegu komisjoni eelarves ei ole üldse mingit manööverdamisruumi ette nähtud ja on vaja reservi nende meetmete jaoks, mis on tingitud poliitilistest eesmärkidest. nüüd strateegia kaks tuhat kakskümmend ja sellealased ettepanekud. strateegia kaks tuhat kakskümmend peab muutuma eelarve osaks ja eelarves peab kajastuma see strateegia. ei saa lihtsalt varasemat mm, olukorda üle kanda uude eelarvesse. ja veel, meil on kaks tähtsat asja strateegia kaks tuhat kakskümmend vallas. nimelt mm, ja see puudutab kriisidega seonduvat. meil on vaja innovatsiooni haridusse, teadus-uurimistegevusse, mm, rohkem investeerida, samuti äh, kasvu ja töökohtade loomisse rohkem investeerida, aga äh, selle, äh, seda me ei saavuta, kui me lihtsalt liikmesriigide eelarved kokku liidame. ei, meil on vaja olla siin pioneeriks. ja nüüd Eurostati raport. kui nüüd on otsustatud Kreekat toetada, siis on vaja ka seda toetust paremini kontrollida kui varasemal ajal. kuidas on üle võetud Euroopa Liidu eh, õigusaktid ja Eurostat, et ta saaks sellist kontrolli teostada, peab eh, omama rahalisi vahendeid, et sõltumatult tegutseda ja ka personal peab tal suurem olema sest vastasel korral kannatab meie poliitiline usaldusväärsus poliitiliste prioriteetide seadmisel. ma tänan, härra Kara-, Karas ja järgmine on härra Klute. ma tänan. kui ma vaatan neid arve siin, siis mis mulle silma jääb? ma näen, kui ebaproportsionaalselt on suurenenud välis- ja julgeolekupoliitika eelarve. ja minu fraktsioonis tekitab see küll küsimusi, et kas ikka on kõik see vajalik ja nagu eelkõnelejad ütlesid, on vaja ju investeerida infrastruktuuridesse hoopis ja töökohtadesse. ja me peame mõtlema jätkusuutlikule, jätkusuutlikutele stiimulitele ja kui me tahame rohkem ära teha tulevikus, siis juba peame praegu selle peale mõtlema. jah, tõesti on vaja teha investeeringuid, nagu juba öeldi ja sellepärast on meil küsimused, kas ühine välis- ja julgeolekupoliitika raha äkki oleks võimalik ümber paigutada, sest praegu me näeme, et nende eelarve on küll ebaproportsionaalselt kasvanud. tänan, kas keegi veel soovib sõna? ei? sellisel juhul, härra Schwab, kas te tahate vastata? ma teen väga lühidalt, proua esimees. kõigepealt ma tänan kolleege nende kasulike sõnavõttude eest. nüüd eh, minu eh, Rootsi kolleegile tahan öelda, et eh, mul on suur huvi mm, selle temaatikaga tegeleda ja ma tahan, et kõik fraktsioonid äh, koostööd teeksid siin. Äh, nüüd, mida härra Karas ütles, see on tõesti poliitiliselt väga tähtis, on tähtis mõista, et äh, meil on võimalik meie tegevuspoliitikat ellu viia ainult siis, kui komisjoni käsutuses on piisavalt raha nende ellu rakendamiseks ja mis puudutab strateegiat kaks tuhat kakskümmend, siis selle peale on vaja eriti mõelda ja härra Klute, jah, teil on õigus. julgeoleku ja välispoliitika kulutuste eelarve on tunduvalt suurem kui varasemal ajal. aga eh, kui ma arutasin neid asju eelarvekomisjoni raportööriga, siis ma mõistsin, et eh, see valdkond muutub väga keeruliseks, kui me tahame siin mingeid muudatusi teha. ma usun, et meie peame ikkagi keskenduma oma pädevusvaldkondade peale ja vaatama, et seal oleks piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et oma eesmärke saaksime saavutada. igatahes on see mõttevahetus äärmiselt kasulik. ma võtan ühendust variraportööridega ja õigeaegselt järgmiseks nädalaks üritan midagi koostada ja hoian teid kursis arengutega. vabandan, et nii vähe aega on. ma tänan nüüd võtan kokku. Äh, nimelt raporti eelnõu arutame kahekümne esimesel juunil, muudatusettepanekute tähtaeg on üheksateistkümnes juuli. Äh, meie komisjonis me hääletame kuuendal septembril. Äh, juhtkomitees toimub hääletamine septembris. ja siis läheb oktoobris hääletamisele juhtkomisjonis ja kahekümnendal oktoobril täiskogule hääletamisele. sellega on meie koosolek lõppenud, nagu ma ütlesin, homme hommikul meil ei ole proua Salgadot siin, aga me kasutame selle aja ära alates kella üheksast selleks, et arutada siin meie komisjonis Kreekaga seonduvat ja muid küsimusi mis teil võib-olla südamel on. ja pärast seda juba tuleb volinik Barnier. nii et äh, selleks ajaks, kui tema saabub, oleme me ennast kenasti üles soojendanud, nii et ma tänan teid kõiki ja näeme jälle homme.